Bene. kena. jätkame tööd. isegi kui meid on siin väga vähe, sest praegusel hetkel äh, toimub äh, laiendatud äh, juhatuse kohtumine, kus on ka meie komisjoni liikmeid. kuid äh, me siiski alustame tööd, kuigi paljud teised kolleegid on teise, on teisel koosolekul. Ehm, niisiis, tänasel hommikul me lükkasime edasi päevakorrapunkti number kuus, mis on siis ühise julgekaitsepoliitika rakendamine ja iga-aastane raport kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kohta. ning eh, sel aastal avaldati see, eh, see raport eh, hilinemisega oktoobris, selle asemel, et seda avaldada eh, juulis. niisiis Ahvet ja Sede komisjonid said õiguse koostada see raport seitsmeteistkümnendal oktoobril ning tahavad sellega, seda menetleda väga kiiresti juba neljandal detsembril. meie kolleeg Esteban Gonzalez Pons äh, nimetati raportööriks äh, selles äh, küsimuses. tänan teda selle suurepärase töö eest, mis ta teeb ja selle eest, et ta on nõus seda tööd koostama ja muudatusettepanekuid vastu võtta ainult inglise keeles. järgmine kord teeme seda ainult hispaania keeles. tänan teda pühenduse eest, pühendumuse eest ning äh, loodetavasti jõutakse ettevalmistava tööga võimalikult kiiresti valmis. niisiis erakorraline eh, kohtumine toimub kahekümne viiendal novembril eh, Strasburgis ning eh, kõigepealt ma annan sõna raportöörile ja siis variraportöörile. suur aitäh, juhataja, suur aitäh ka koordinaatoritele selle eest, et nad võimaldavad tänasel õhtupoolikul sõna võtta, sest täna hommikul pidin ma osalema õigusasjade komisjoni töös, kus uuriti volinikukandidaatide ehm, ehm, dokumente. tegemist on siis arvamusega, mis puudutab raportit eh, julgeoleku ja kaitse küsimuste osas, millega tegeleb seda komisjon. arvamus koosneb kolmeteistkümnest punktist, mille te eile kätte saite. kahjuks ei saanud eh, seda saata varem, kuid eh, ajakava oli tõesti täielikult meie vastu ma nüüd räägin sisust. kõigepealt Euroopa Liidul on vaja strateegilist autonoomiat. teiseks, mida ma ka mainisin, mis on eelnevaga otseselt seotud, see kaitsepoliitika peab ka Euroopa rahva toetuse saama ning samuti soovisin ma rõhutada, et esmakordselt on Euroopa Komisjonis olemas ka kaitseküsimuste peadirektoraat ning äh, vaatasin üle ka eelnevatest AFCO arvamustest äh, selle, mis äh, puudutab Euroopa Liidu Julgeolekunõukogu loomist. selle ettepaneku vastu ma ei ole, kuid ma arvan, et seda on vaja edasi arendada. samuti toetan valge raamatu koostamist julgeoleku ja kaitse küsimustes, mis äh, aitavad äh, tegeleda koordineerimise ja sünkroneerimisega ning äh, sooviksin, et meie kõrge esindaja hakkaks selle küsimusega tegelema, mõeldes ka uut, uuele mitmeaastasele finantsraamistikule. soovin parlamentaarse kontrolli parandamist julgeoleku ja kaitse küsimustes ning kordan veel kord et äh, vaadatakse üle teatud küsimustes ühehäälsuse nõude, nagu näiteks äh, lahinguüksuste kasutamise osas, sest see nõue on täielikult vastuolus äh, lahinguüksuste põhimõtte, olemasolu põhimõttega, mis on, puudutab siis otsest reageerimist ettenägematutele kriisidele. räägin ka Euroopa tulevikukonverentsi küsimusest. see on kõige olulisem Äh, sündmus meie parlamendi koosseisu tegevuse ajal ning viitan ka Brexitile ning sellele, et on vajadus üle vaadata struktureeritud alalise koostöö PESCO äh, raamistiku äh, kohta ning kolmandate riikide osalemise kohta selles, kui me ei soovi, et Suurbritannia lahkuks meie koostööringist. räägin ka NATO koostööst, mis on lahutamatu osa Euroopa kaitsesüsteemist eh, ning räägin ühtlasi ka eh, luureameti loomisest, mis ei tähenda Euroopa luureametit, vaid paremat koostööd meie liiklike luureametite vahel. meil ei ole vaja Euroopa CIA-d. piisab sellest, kui eh, meie julgeolekuametid, luureametid omavahel suhtlevad ning äh, ei piisa sellest, kui me lihtsalt defineerime ümber Euroopa süsteemi ning lõpetuseks äh, soovin selgitada ka vastastikuse äh, abistamise nõude küsimuses, mis on siis artikkel kakssada kakskümmend kolm aluslepingutest. see on väga, väga kaine ja tagasihoidliku sisuga arvamus, ma ei taha jalgratast leiutada, vaid eh, toetun eelnevatele AFCO resolutsioonidele möödunud aastatel. ootan teie kommentaare ning muudatusettepanekuid, mis eh, kahtlemata parandavad teksti, mille teile välja pakkunud olen. lõpetuseks sooviksin rääkida ajakavast. nagu te teate, see raport äh, sai äh, äh, me saime temaga alguse teha alles möödunud nädalal, oleme tohutult pidanud kiirustama, tegime seda seega selle tõttu inglise keeles ning kiirendatud menetluse raames. vabandan selle pärast, kuid selle ei sõltunud AFCO komisjonist, AFCO oli sunnitud selle menetlusega tööd tegema, me, ma ei soovinud äh, jätkata Äh, äh, äh, vastav, ma ei tahtnud teha seda saadud kirja teile toetudes, sest see ei ole eriti viisakas meie suhtes. raporti esitamise kuupäev on neljas detsember ning neljandal detsembril hääletab CD komisjon seda raportit, kui me antud ajakava järgime, siis, eh, siis eh, see tähendaks seda, et CD hääletaks ilma, et nad meie arvamust eh, saa-, nad saaks lugeda, seega ma palusin, et, et ähm, hääletus toimus kahekümne viiendaks novembriks äh, Strasbourgis ma äh, vabandan väga, et see äh, erakorraline kohtumine ettepoole tuuakse vastasel korral, aga meie töö osutuks täiesti kasutuks, olen veendunud selles, et äh, seda võetakse tulevikus arvesse ning nõutakse teiste komisjonide poolt suuremat lugupidamist AFCO komisjoni vastu. see on täiesti selge, et tuleb arvestada kõiki saadikuid äh, ja see, et tegemist on äh, raportit koostava komisjoniga, ei tähenda seda, et teised komisjonid on vähed olulised. näiteks äh, kui küsitakse arvamust Brexiti kohta või, või Euroopa tulevikukonverentsi kohta. kui meid ei austata, on meil ka raske teisi austada. seega ütlen mina seda ka oma ettepaneku edastamisel palun suuremat viisakust meie komisjoni suhtes, sest sest järgmine kord võime meie eksida, kuid austada tuleb teiste tehtavat tööd. sundida kõiki kolleege inglise keeles kirjutama ei ole viisakas. miks ei võiks kirjutada siis eh, itaalia, prantsuse, hispaania või poola keeles? nüüd anname sõna variraportööridele. kõigepealt saab sõna äh, kolleeg Pissapia. suur aitäh, suur aitäh härra raportöörile tema arvamuse eest. olen täiesti tema poolt öelduga nõus. kuigi Äh, see tähendab seda, et korratakse veel kord teatud küsimusi. et äh, tema arvamused on väga äh, konkreetsed, täpsed ja ka teravad ning näitavad üles suurt soovi muudatusteks toetan komisjoni erakorralist koosoleku korraldamist Strasbourgis, sest äh, tundub, et Ahvet komisjonis äh, ei ole erilist huvi meie arvamuse ärakuulamiseks. loodetavasti äh, esitame muudatusettepanekuid, mis ei ole arvamuse vaimuga vastuolus Eh, ning eh, võib-olla eh, on seal mõningaid selliseid küsimusi, mis ei ole tingimata hädavajalikud, näiteks oleks vajalik rõhutada, kui oluline igas dokumendis ja resolutsioonis öelda aina enam ja enam kui äh, vajalik on äh, nõukogus äh, ühehäälsusnõude kaotamine. tean, et selles osas on väga palju eriarvamusi, aga arvan, et isegi siis, kui räägitakse julgeoleku ja kaitse küsimusteks, oleks vaja seda korrata. võib-olla oleks vaja rõhutada ka seda, et oleks vaja tugevdada Euroopa äh, kaitse- ja julgeolekupoliitikat. kümme aastat tagasi võeti vastu Lissaboni lepe, äh, milles äh, artiklis kakssada kakskümmend kaks on kirjas solidaarsusnõue, seda pole tegelikult eriti veel kasutatud ning kaks äh, mõtet veel. arvan, et oleks äh, vajalik äh, tugevdada Euroopa Kaitseametit mitte ainult suuremate majanduslike vahenditega, vaid ka poliitilise toetusega, et ta saaks tõhusat koordineerimistööd teha nii ennetus kui kooskõlastustegevuses võttes arvesse samas, kui keeruline on olukord, võttes arvesse, kui paljud ei toeta meie, meie eh, toetust ühise kaitsepoliitiku eh, arengule. Euroopa tegevuslepingu artikkel sada viiskümmend kuus räägib eh, kriisi haldamisest teatud mm, liikmesriikide grupi poolt. see tähendab, et on vaja suuremat tõhusust otsuse langetusprotsessis eh, ning eh, kuna teame, et eh, kuna me teame, et lõplik otsuse langetusprotsess jääb samaks, siis on vajalik ennetada teatud olukordi ja, ja probleeme ning arvan, et midagi pole enam lisada. tänan raportööri ning toetan ka äh, valge raamatu koostamist, kus äh, peaks olema võimalik äh, arendada küsimust, kui oluline on ühiste reeglite väljatöötamine, millal on vajalik näiteks sõjaline sekkumine tsiviilsekkumise asemel ning äh, peaks olema võimalik siis otsustada, et see või teine olukord eh, tähendab, et on võimalik ka sõjaline sekkumine. suur aitäh teile! suur aitäh teile, härra Pisapia! Ri-, eh, New Europe'i nimel saab sõna aseesimees. suur aitäh teile, ütleb härra Görens. praegust ajajärku eh, Ehm, on periood, kus hakkab kaduma multilateraalsus seoses Ameerika Ühendriikide presidendi rünnakuga. selles suhtes samas on olukord keeruline Euroopas, Ukrainas, Süürias ning ning julgeolekusüsteemi ülesehitamine Euroopas on leidnud väga ebaühtlast toetust liikmes riikide poolt, nii et äh, nägemus äh, selles osas on väga ebaühtlane. ja arvan, et oluline on rõhutada ka seda, et äh, et Euroopa avalik arvamus toetab Euroopa ühise kaitsesüsteemi ülesehitamist, nõutakse tõhusamat, usaldusväärsemat kaitsesüsteemi ning meie kui põhiseaduskomisjon peame keskenduma otsuse langetusprotsessile eh, ja mehhanismidele. kui vaatame institutsionaalset raamistikku, milles eh, Euroopa Liidu kaitse- ja julgeolekupoliitika eh, areneb, siis näeme, siin on teatud vastuolusid, mida mainis ka raportöör, näiteks see ühehäälsusnõue mis äh, tähe-, mis puudutab ka näiteks lahinguüksuste kasutamist, mis on absurdne, sest nemad peavad tegutsema äh, väljaspool Euroopa Liitu, austades täiel määral äh, julgeolekunõukogu nõudmeid, rahvusvahelist õigust. see on ametlik doktriin, kui seda nii kutsuda. igatahes Pole seda sugugi muudetud kahe tuhandendast aastast peale. on ka teisi takistusi liikmesriikide näol, neil on kõigil erinevad menetlused. ühed, mõned menetlused on väga keerulised, teised lihtsad. oleks vaja rääkida sellest küsimusest ka liikmesriikide parlamentidega siinsamas Brüsselis, kui nendega kohtume ning eh, loomulikult eh, eh, tuleb lihtsustada otsuse langetusprotsesse, ära kaotada ühehäälsusnõue ning kutsuda üles liikmesriikide parlamente selle küsimusega tegeleda kodumaal. ning arvan, et väga oluline on ka see, et mida me teeme Suurbritanniaga, kui nad Euroopa Liidust lahkunud on. teame et ilma Suurbritanniata on Euroopa kaitseküsimused hoopis teises positsioonis, seega oleks vaja integreerida Euroopa kaitseküsimused Euroopa ähm, Euroopa ühe mütsi alla ning aluslepingutes kaitseküsimused äh, kaitseküsimustega kõige, on kõige olulisem organisatsioon nende jaoks NATO, muuhulgas ka Suurbritannias, siis äh, loomulikult on suhtumine erinev nendes riikides, kus äh, ollakse NATO riikide ja, ja, ja see ja nendes, kus seda ei olda. mõtlen siin näiteks Šveitsi peale, kes osaleb koostöös kolmandate riikidega rahukaitse äh, programmidega ning Suurbritannia jaoks on vaja leida piisavalt laiapõhjaline osalemisvõimalus. meil on igatahes suur huvi selle vastu, et ei oleks äh, võimalikult äh, vähe edasi minna sellest, mis äh, praeguseni kehtib. ma ei räägi praegu siin ainult luurest või ühisest äh, äh, peakorterist, see on liiga ennatlik, vaatame, mis toimub äh, ähm, tulevikus, sest järgmise raporti jaoks on, meil on ilmselt selgem informatsioon sellega, mis suunas edasi minna. kuna teisi variraportööre ei ole, kui keegi teine soovib sõna ei ole. Esteban. tänan. tahaksin tänada kõike, kõiki kommentaaride eest nii härra Piisa-Piialt kui härra Göransilt, arvan, et teie kommentaarid on äärmiselt asjakohased. üritame välja, üles ehitada ühtseid seisukohti sellise dokumendi, kus me kõik oleks esindatud selge on see, et tegemist on olulise küsimusega kogu parlamendi töö aja jaoks. me ei saa unustada kogu selle valdkonna põhiseaduslikku poolt, strateegiline probleemistik ja on arutusel sede komisjonis, eelarve aspektid on arutusel eh, samuti sede komisjonis, kuid eh, lõpuotsus Euroopa kaitsesüsteemi küsimustes on siiski põhiseaduslik küsimus, mis on seotud liikmesriikide suveräänsusküsimuse ning Euroopa, üldse Euroopa küsimusega, nii et arvan, et see eh, dokument peaks olema aluseks sellele, et AFCO ei eh, loobuks Euroopa kaitseküsimuste arutamisest, sest see lõplik otsus on kindlasti põhiseaduslik, loodan eh, eh, edasistele panustele kolleegide poolt ning teeme eh, edasist koostööd selle teemal, mis on oluline järgmise viie aasta jooksul ning mis peab olema olulisel kohal ka Euroopa tulevikukonverentsil, sest peame rääkima kaitseküsimustest ka põhiseadusest lähtudes. suur aitäh räägime nüüd päevakorrast või pro-, muudatusettepanekud tuleb esitada neljateistkümnendaks novembriks kell seitseteist null null inglise keeles ainult. variraportööride kohtumine toimub kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal novembril. hääletus toimub äh, kahekümne viiendal novembril Strasbourgis toimuv erakorraline kohtumine, siis sede eh, komisjon eh, hääletab neljandal detsembril. Eh, pärast seda ei ole meil võimalik enam oma teksti edastada ahvetile ning täiskogul hääletame me jaanuaris ja veebruaris. selline on meie töö kalender. Ah, ja nüüd äh, koordinaatorite kohtumisest täna hommikul. On the nomination, Paolo Angeli is appointed as AFCO contact person to follow up uh, on the interinstitutional developments related to the reform on the Ombudsman, Ombudsman's Statute. Eh,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 nii, aga liigume nüüd edasi. Euroopa Liit ja Brexit ehk siis Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust. viimasel AFCO erakorralisel kohtumisel, kahekümne esimesel oktoobril kuulasime, mida on öelda härra Barniel, Euroopa Liidu poolsel läbirääkijal selle kokkuleppe osas, mis sõlmiti kahe, seitsmeteistkümnendal oktoobril, nagu te teate, siis kõige olulisemad punktid selles lepingus puudutavad Iirimaa, Põhja-Iirimaa protokolli ning Ühendkuningriigi äh, valitsusepoolset lähenemist seoses tulevik, tulevikusuhetega Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel. seitsmeteistkümnendal oktoobril ülemkogu kiitis heaks äh, selle äh, lepingu ja see saadeti edasi parlamendile äh,. ning äh, president kahekümne esimesel oktoobril teavitas ka sellest ning äh, lisaks sellele toimuvad arutelud selleks, et arutada, millised saavad olema järgmised sammud äh, koostöös pädevate parlamendikomisjonidega ja AFCE komisjon, AFCO komisjon on ka saanud sellekohase info, loomulikult äh, meie komisjon siin äh, vastutab äh, selle heakskiitmise menetluse eest ja teised komisjonid, TRAN, PETI, LIBE, JURI, INTA, IMCO, ENVI ja EMPL ja AFET on sellised komisjonid, mis edastavad meile oma arvamuse kirja kujul kahekümne esimesel oktoobril koordinaatorid äh, kiitsid äh, heaks äh, mm, esimeste konverentsi otsuse AFCO komisjon alustas siis kohe kontrolliga või selle lepingu ülevaatamisega Äh, aga äh, formaalseid samme ei ole võimalik äh, selle nõusoleku menetluse käigus astuda enne, kui Ühendkuningriik ratifitseerimisprotsessi lõppu viib, ehkki meie ei saa midagi konkreetset ära teha enne, kui Ühendkuningriigi valitsusjuhid konkreetsed sammud astuvad ja kui nad seda teevad, siis sellele järgneb alamkoja poolne allkirjast allkirjastamine ja Buckinghami Palace'is samamoodi ja siis saame pärast meie alles tegutseda. enne me midagi aga teha ei saa. täna äh, vaatame, mis siis äh, saama täpselt hakkab mis puudutab ajakava, siis äh, tahaksin meelde tuletada, et Ühendkuningriigi valitsus on kaheteistkümnendaks detsembriks ähm, Äh, määranud äh, ennetähtaegsed valimised ning äh, parlamendi tegevus on peatatud kuni seitsmeteistkümnenda detsembrini ning seetõttu ei ole mingit konkreetset ajakava, mis pärast valimisi juhtuma hakkab. ja me peame mõistma, et väga oluline on äh, see, et uus valitsus otsustaks, äh, kuidas nad tahavad edasi liikuda selleks, et tagada ratifitseerimine enne kolmekümne esimest jaanuarit kaks tuhat kakskümmend. Äh, ja tuleb ära kasutada kõik õiguslikud instrumendid milline on Euroopa Parlamendi ja AFCO roll, tuleb meeles pidada ülepool mainitud otsuseid ja AFCO eh, peaks alustama kontrolliga selle lepingu osas, kuid formaalseid samme ei ole võimalik astuda enne, kui Ühendkuningriik viib ratifitseerimisprotsessi lõpule. Euroopa Parlament ja meie eriti eh, jätkame kontrollitegevusega eh, mis on põhimõtteliselt olemasoleva hindamisprotsessi jätkamine ja lähinädalatel tahame me, me sellega tegeleda ning see peaks olema meie äh, tegevuse keskmeks kuni selle menetluse lõpuni. ja selles kontekstis äh, toimus äh, täna Brexiti juhtrühma kohtumine ning seal olid ka pädevad teised komisjonid esindatud. AFCO saadikuid teavitati sellest ja kutsuti üles ka osalema sellel juhtrühma kohtumisel ning pärast seda lühikest olukorra kirjeldust annan nüüd sõna koordinaatoritele ja pärast äh, teistele selleks, et vaadata, milline on asjade seis. Danuta, palun. tõsi? We start with the coordinators and then the conclusion and the... ja alustame koordinaatoritega ja siis teeme järeldused. Kihv ja Hofstad ka, jah, palun uh,. Yeah, um, so I, I just would like to aitäh tahaksin alustada sellest, et suurem osa meist tõenäoliselt, eriti viimasel ajal, on veetnud palju aega mõeldes, kas Brexit on üldse kuidagi tehtav ja miks see ei pruugi tehtav olla, on see, et tegu on pretsedenditu protsessiga, kui suur majandus, moodne majandus pärast seda, kui nelikümmend viis aastat on jagatud ühisturgu, eh, kui otsustatakse lahkuda. tegu on sellise ennast kahjustava olukorraga ja sellepärast on see võib-olla ka poliitiliselt nii keerukas küsimus. ja kui me täna mõtleme, kuhu me oleme Brexitiga jõudnud, siis on praegu selline periood, kus tundub justkui midagi ei toimuks. aga tegelikult, eh, hea juhataja, eh, kuulsime, et et eh, otsustati Euroopa Liidu poolelt jaanuari lõpuni tähtaega pikendada, aga teine oluline asjaolu täna on see, et kaheteistkümnendal detsembril toimuvad Ühendkuningriigis ka üldvalimised. minnakse valimiskastide juurde selleks, et anda oma hääl ühele erakonnale ja tulemus tõenäoliselt näitab seda, kas Euroopa Liidust lahkutakse Boris Johnsoni leppe alusel kui tema taga seisab enamus, tema erakonda toetab enamus või siis saab Ühendkuningriigis olema uus valitsus. ja see, ma arvan, võib luua olukorra, et korraldatakse ka uus referendum, aga me ei saa siin välistada seda võimalust, mis mõndade jaoks meist on võimalik, et meil on järgmine parlament pärast kaheteistkümnendat detsembrit, kes soovib kõike uuesti ümber arutada ja, ja oleme pärast uuesti alguses justkui tagasi. üha enam näeme me ajakirjanduses ka teavet majandusliku olukorra kohta ja eelmisel nädalal eriti lugesime hirmutavat teavet selle kohta, kuidas Briti majandusel ei lähe hästi, aga tegelikult on Euroopas samuti hulk tegureid, mis viitavad majanduslangusele ja selle võimalusele ja ma arvan, see oleneb ka sellest, kuidas olukord seoses Brexitiga kujuneb. nii palju sissejuhatuseks, lisaks sellele tahaksin puudutada ka mõnda teemat, mis on samuti tegelikult Brexitiga seotud arvan, et esiteks on meil Boris Johnsoni ees pehme nii-öelda kohustus, et kui ta võidab valimised, saavutab enamuse oma erakonnaga, siis me peame teda toetama. kuna tema tegevus peatus pärast teist lugemist Ühendkuningriigi parlamendis, nii et peame tagama, selle asjade käigu jätkumise. aga väljakutse seisneb selles, et isegi siis, kui muudatused Ühendkuningriigis vastu võetakse, ehk siis Ühendkuningriigi parlamendi ette pandud muudatused vastu võetakse, siis võivad need olla nii kaugeleulatuvad, et protokolli muudetakse ja lepingut muudetakse nii palju, et see on meie jaoks liig nii äh, ülemkogu kui ka parlament peavad selgelt ja on selgelt väljendanud, et uuesti läbirääkimisi ei toimu. on ka oht, et enne jõule kuigi palju ei toimu. nii et kogu see valimiste järgne tegevus äh, võib hakata äh, tegelikult toimuma alles jaanuaris ja vahepeal, head kolleegid, nagu te teate, jätkame meie Euroopa Parlamendis eh, Briti täieulatusliku eh, delegatsiooniga, ka meie värvikad sõbrad Brexiti parteist kuuluvad sinna hulka. proua Ursula von der Leyen saatis nüüd ka teise kirja eh, härra Johnsonile selleks, et ta esitaks volinikukandidaadi Ühendkuningriigi poolt. ja selline ad hoc või ajutine osalemine nõukogus eh, on meil praegu Briti delegaatide poolt ja samas me peame, eh, peaksime justkui ootama eh, lojaalset koostööd meie Ühendkuningriigi kolleegidelt. nii et ma arvan, et see on samuti see, mis meie olukorda keerulisemaks muudab. meie nõukogus olukorda, seda juba juhataja mainis ja viimaks tahan tõstatada selle, et kuulsime selliseid lekkinud kommentaare, mis viitasid võimalusele, et Ühendkuningriik kaldub kõrvale ühend- või Euroopa Liidu õigusest. kuulsime sellest, et Ühendkuningriigi rahandusministeerium kavatseb finantssektoris dereguleerimist korraldada. ja see on vastuolus eelnevalt läbiräägituga. ma arvan, et ühtsete tingimuste korraldamine ja kohaldamine kõigi puhul võib olla keerukas sellisel juhul. ja nii palju minu poolt, aitäh! suur aitäh. meil oli võimalus äh, mõtteid vahetada härra Barnier'ga, kui ta tuli meile äh, tutvustama saavutatud lepet, mis sisaldas äh, väga suuri erinevusi võrreldes siis esmase Äh, leppega ning äh, nagu me teame, hakati seda arutama äh, alamkojas, kuid esimees otsustas pidurit tõmmata ning kutsu-, kuulutada välja valimised. loomulikult Briti, britid on need, kes oma valitud esindajate läbi otsustavad selle Äh, üle, kes, äh, kuidas edasi toimetada, mina muidugi pole äh, see, kes peab ütlema, kuidas britid peaks edasi tegema, kas nad peaks andma oma toetuse neile parteidele, kes seda lepet toetavad, ehk siis konservatiividele või mitte. kui me analüüsime praegust kokku lepet, on täiesti mõistetav, et on teisi poliitilisi jõudusid, näiteks leiboristide oma, äh, kes saavad aru, et on võimalik saavutada parem lepe nii Suurbritannia kui ka ülejäänud Euroopa Liidu jaoks parem selles mõttes, nagu meil oli võimalik näha kohtumisel härra Barnier'ga. näiteks äh, mis puudutab äh, ühtseid sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid standardeid oli õiguslikult äh, siduv ning laboristid äh, on öelnud, et äh, juhul, kui lahkumine toimub, jätkaks siseturul ning tolliliidus äh, see on loomulikult positiivne ka ülejäänud Euroopa Liidu jaoks, see on vähem hävitava iseloomuga kui eh, selline lahkumine, kus Suurbritanniast saaks eh, koheselt eh, kolmas riik ning laboristid leiavad ka, et oleks parem anda uuesti sõna Suurbritannia elanikele et nad otsustaks, kas nad soovivad sellist lepet või soovivad äh, jätkata Euroopa Liidu liikmetena. kõik see tähendab siis, et äh, olukord on praegu väga lahtine ning arvan, et äh, Euroopa Liidust peame andma neile piisavalt aega selleks, et olukord demokraatlikult lahendataks siis saabuvatel valimistel ja võib-olla ka referendumil, et äh, kas siis äh, eh, lahkuda Euroopa Liidust või äh, mitte. teame, et on, et Prantsuse Vabariigi president on öelnud, et parem oleks eh, protsessi kiirendada sest ähm, Brexit on tohutu aja ja energiakulu Euroopa institutsioonide jaoks, äh, mis äh, ei lase meil tegeleda muude oluliste küsimustega nagu kliimamuutuste vastane võitlus, Venemaa roll, Ameerika Ühendriikide roll, Hiina roll. kuigi see kõik on tõsi, on tõsi ka see, et Suurbritannia lahkumine on äh, Äh, väga nõrgestav kogu Euroopa Liidule poliitiliselt, majanduslikult ja poliitiliselt. sellega seoses äh, arvan ma, et praegu pole tõesti õige hetk kiirustada ning meie seisukoht Euroopa Parlamendina peaks olema siis, et äh, me ootame, et Suurbritannia lõpuks otsustaks ning äh, kui äh, siis äh, võetakse, kas võetakse vastu uus parem leping või siis praegune leping või siis hoopistükkis otsustatakse demokraatlikult hoopis jätkata Euroopa Liidus, mis, mida ma loomulikult ise väga loodaksin, aga kokkuvõttes otsustab seda suveräänne Briti rahvas suur aitäh, Durand. aitäh, vastan kiiresti, sest selles küsimuses eh, siis eh, meid esindab Renews alati Guy Verhofstadt, sellega pole vähematki probleemi. Eh, kuid kaks lühikest märkust, ütlen seda alati, kuid kordan seda alati, et meil on on alati suur eh, kurbus brittide pärast eh, ning me sooviks väga, et Brexiteeride valed eh, toodaks, toetaks, et, et eh, tahaks, et britid teaks, kui solidaarsed me nendega oleme ning kui väga, et me sooviks, et nad meiega jääks Euroopa Liitu, sest meie leiame, et Suurbritannia koht on selgelt, ilmselgelt nagu ka Iirimaal Euroopa Liidus ning oleks hea, kui see nii jääks. ütlen seda kogu südamest ja arvan, et räägin paljude nimel. ning Dominikile vastuseks loomulikult ei pea eh, kogu seda protsessi kiirendama härra Macron soovib kindlasti, et Euroopa, et Suurbritannia jääks Euroopa Liitu, kuid peame eh, eh, peame eh, protsessi kiireldama, meil soovime või valimisi või siis uut referendumit, me teeme edusamme, aeg-ajalt on vaja tasakaalustada olukorda, teame, et härra Johnsonil on raskusi Eh, dialoogi pidamiseks, võib-olla mõnikord on vaja lihtsalt eh, jõudu näidata, aga loomulikult eh, põhimõtteliselt oleme me täielikult nõus. A lot has been said and I, I, I fully support jah, palju on juba öeldud ja toetan kõiki kolleegide punkte. meie rohelistena soovime samuti nagu liberaalid, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu tahaksin tõstatada ka paar tehnilist küsimust või paar tehnilist märkust teha, kuna me oleme Brexitit edasi lükanud, eh, siis väljaastumislepingus, mis eh, teatud viisil on veel eh, laual justkui, seda üleminekuperioodi lõppu ei ole tegelikult muudetud ja mida enam me seda edasi lükkame, selle algus, seda lühemaks üleminekuperiood muutub ja üleminekuperiood on selleks, kui Brexit peaks juhtuma, et läbi rääkida tulevase suhte osas. ja kui me vaatame, kui keeruline on olnud praegu isegi väljaastumise üle läbirääkimisi pidada, siis eh, need tulevased arutelud uue kaubandusleppe või muu osas eh, võtavad tõenäoliselt väga kaua, kui me vaatame Kanada lepingut, siis see võttis meil aega üheksa aastat ja ma arvan, et on täiesti naeruväärne, kui meil õnnestub kuidagi eh, lahkumise osas rahumeelselt kokku leppida, eh, uuesti väga kiiresti leida mingi lahendus eh, sellele, kuidas kiiresti läbirääkimised lõpetada ja uusi siis pikendusi leida mis puudutab nüüd Briti voliniku küsimust vähemalt Toori kolleegidelt, eh, olen aru saanud, et Boris Johnson ei kavatse volinikukandidaati esitada, ma ei tea, kas ta arvamus on muutunud, aga meie AFCO komisjonina peame eh, siin mõtlema nende õiguskaalutluste peale, kui nad volinikukandidaati ei esita ja peame mõtlema ka eh, sellega seoses siis komisjonide kolleegiumi täieliku kinnitamise peale. Ehm, mis puudutab seda, kas väljaastumisleping tuleks uuesti avada, me avasime selle eh, Boris Johnsoni jaoks. kui uus valitsus saab olema Ühendkuningriigis, siis ma arvan, et eh, senikaua, kui me saame parema tulemuse kõikide Euroopa kodanike jaoks, hoolimata sellest, kas nad elavad eh, siis Euroopas mandriosas või ehm, Briti saartel, eh, peaksime me seda tegema, peame tegema seda, mis on meie kõigi huvides. ja lõpuks tahaksin öelda, et eh, see ohtude eh, rohke õige aeg tuleb siis, kui me peame läbirääkimisi MFF-i või mitmeaastase finantsraamistiku üle. kui Ühendkuningriik on osa nendest läbirääkimistest, siis tähendab see seda, et Ühendkuningriik võtab endale kohustuse järgneva seitsme aasta eelarvesse samuti sissemakseid teha. aitäh, härra Freund, idee koordinaatorit ei ole. härra Buržova, palun. Eh, suur tänu ka minu märkused saavad olema lühikesed. tegu on sellise protsessiga, kus demokraatlikud eh, protsessid praegu Ühendkuningriigis samuti käivad, peame need ära ootama, peame vaatama, millised eh, on valimiste tulemused, ma arvan, on kolm võimalikku stsenaariumi, kas eh, Ühendkuningriik jääb Euroopa Liitu ja mina arvan, et see oleks parem, parim lahendus isiklikult, aga ma arvan, et ja ma arvan, et me ei saa eh, seda välistada, nii palju on juhtunud selle Brexiti saaga jooksul, et me peame olema valmis eh, igasugusteks võimalusteks. teine võimalus on see, et eh, kokkulepe, milles kokku lepiti, rakendatakse ja ma arvan, et see on kokkulepe, mis vastab peamistele punktidele, mida Euroopa Liit soovis, mis puudutab siseturu terviklikkust, ma arvan, et suure reede lepingu äh, Eh, lepinguga seoses on seal kõik kaetud ja ka kodanike õigustega seoses. seda arutasime äsja ka Brexiti juhtrühmas. peame sellisel juhul olema valmis kodanike õigusi kaitsma, kõikide kodanike õigusi ja siinkohal kordan seda, et peame olema valmis ka tulevastes suhetuses läbirääkimisi pidama, kuna kahe tuhande kahekümnendal aastal on juba tähtaeg. kui me vaatame, kui kaua meil Kanadaga aega võttis ja nii edasi, siis seda kõike tuleb silmas pidada. kaubandusküsimuste osas tuleb läbi rääkida, tootestandardid ja nii edasi, nii et loodame, et me ei pea liiga palju kõrvale kalduma siin ajakavast ja kolmas võimalus on selline nii-öelda plussleping, et, et eh, Horisont kaks tuhat kakskümmend Erasmus programmiga ja nii edasi. Nendega seoses suhted jääksid samaks ja peaksime siis vaatama, kas Ühendkuningriik on valmis endiselt eh, osalema nendes projektides. ja veel üks stsenaarium oleks see, et meil eh, ei õnnestu kokkulepet saavutada ja me peaksime juhinduma WTO reeglitest, see oleks meie kaubandussuhete koha pealt katastroofiline. Eh, see on aga midagi, mille jaoks peame valmis olema kõik need äh, stsenaariumid on sellised, milleks peame valmistuma. mis puudutab tulevasi suhteid, siis äh, loomulikult peame me sõlmima kaubanduslepingu, sellise kaubanduslepingu, mis loob võimalikult vähe tõkkeid äh, selleks, et säilitada meie olulisi suhteid Ühendkuningriigi, Ühendkuningriigiga. nii et peame olema valmis kõikideks nendeks juhtudeks ja ootame kõigepealt ära, kuidas Ühendkuningriigis asjade käiguga läheb aitäh, proua Anderson, palun. Thank you, thank you, chair and I was just reflect-. suur tänu. mõtlesin siin selle kohta, et eh, lahkumisele viidet-, viidati kui eh, endale kahju eh, tegemisele, aga see puudutab ka poliitilistele protsessidele osutatavat või tehtavat kahju. kui te räägite siin Iiri missioonist, missioonist Põhja-Iirimaale, siis eh, need inimesed, kes Põhja-Iirimaal elavad, on väga mures oma kodanike õiguste pärast. üks kodanik, kes eh, eh, kohtus paljudega teist, Gi ja teistega, ta rääkis oma juhtumist seoses oma eh, ameeriklasest abikaasaga, ta oleks pidanud saama Iiri kodanikuna oma eh, Ameerika abikaasa jaoks eh, siis siia tulemisel sponsoriks ole, olla see olukord, mis on tekkinud, ei lähe kooskõlla väljaastumislepinguga, eh, selle eh, seaduseelnõuga, mis Briti parlamendis praegu eh, on. oleme selle pärast mures, rääkisin juba rakkerühmaga seoses viiekümnenda artikliga, Michel Barnier'ga väljaastumislepingu eelnõuga seoses ja meile öeldi rakkerühmast, et see ei tohi mõjutada õiguslikke kohustusi, mis on loodud väljaastumislepinguga. ja kui täpsemalt öeldes meil on rahvusvaheline õigusakt siis ma arvan, on AFCO komisjoni eh, ülesanne eh, selle üle järelevalvet eh, teostada, kuna väljaastumise lepingu sätetes on välja toodud ka vaidluste lahendamise kord ja kui meil tekib selline olukord, kui Briti valitsus esitab sellise seaduseelnõu, mis ei lähe kokku väljaastumislepinguga ja õigustalitus ütleb meile, et sellist olukorda ei tohi tekkida, kus eh, riiklik eh, õigus eh, ei ole kooskõlas rahvusvahelise õigusega, siis loomulikult on see mureks seoses Euroopa Liidu ja Põhja-Iirimaa kodanike õigustega. siis räägid räägiti ka sellest, miks läbirääkimistes jäeti kõrvale, selles eelnõus jäeti kõrvale, mis praegu Briti parlamendis on, see võrdsete võimaluste küsimus. oleme väga mures töötajate õiguste pärast, osalise tööajaga töötajad, kas nad saavad eh, puhkusehüvitisi ja nii edasi et see olukord, kus võivad tekkida erinevad standardid, ka keskkonnastandardid näiteks, kus Iiri Vabariigis ja Põhja-Iirimaal kehtiksid erinevad nõuded. põhimõtteliselt tähendaks see kahte erinevat õigussüsteemi. Euroopa Kohtu lahendid kehtiksid Põhja-Iirimaal ja ka Ühendkuningriigi õigusalased otsused kehtiksid, nii et tuleb kokku leppida äh, Eh, mis on siis tähtsam, ülimuslik, kas ülemkohus, Euroopa kohus ja me peame mõistma ja Põhja-Iirimaal on oluline mõista, eh, millised on kodanikuõigused ja kas need on tagatud. Eh, Briti valitsus ja ühend- ja Euroopa Liit leppisid selles osas kokku, seda tuleb järgida ja Brexiti probleemile lahendus välja pakuti, mis läheb kooskõlla eh, suure reede lepinguga ja selleks on ühtne Iirimaa, aga loomulikult eh, on see igaühe oma arvamus, aga me ei tohi unustada, et eh, tuleb valmistuda põhiseadusliku korra muutumiseks, mis Iirimaal peab eh, toimuma selleks, et Põhja-Iiri kodanikud, eh, kes eh, on praegu Euroopa Liidu kodanikud, nende õigusi austataks. Silva Pereira, there are other members for. Pereira, kolleeg Korbet. Silva Pereira kõigepealt või siiski? palun. aitäh. Brexiti edasilükkamine ja valimised Ühendkuningriigis. alles pärast neid valimisi saame teada, kas lahkumisleping või väljaastumisleping heaks kiidetakse, kas eh, muudatused viiakse sisse, kas eh, esitatakse uus ettepanek väljaastumislepinguks ja peame ära ootama selle, mis eh, Ühendkuningriigis juhtub. ja loomulikult ei ole praegu see hetk äh, väljaastumislepingu sisu äh, arutamiseks ja äh, meie poliitiline suhtumine saab praegu olla ainult selline, et ootame ära, mis hakkab juhtuma loomulikult eh, me jätkume kõikide hädaolukorra plaanide ettevalmistamisega selleks juhuks, kui toimub lepete lahkumine, me kõik loodame, et ei ole vaja eh, neid kavasid kasutada, aga jätkame ettevalmistavate meetmetega, eriti selleks, et kaitsta kodanike õigusi. ja härra Verhofstadt räägib meile sellest tööst, mida oleme selle nimel teinud kuulsime siin huvitavat kommentaari, miks Brexit nii keeruline küsimus on. minul on selles osas erinev arvamus, ma arvan, et Brexit on nii keerukas teema just nende illusioonide tõttu, mida me referendumi kampaania ajal kuulsime ja need illusioonid ei ole tegelikult eh, praktikas täidetavad ei ole võimalik, et äh, Brexit toimub ja kõik saab olema väga lihtne, kõik jääb samaks. ei ole võimalik, et äh, kontroll äh, võetakse taaskord enda kanda ja samas piire ei ole võimalik kontrollida, see on vastuoluline väide ei ole võimalik, et riigil on ambitsioonikas vabakaubandusleping, kus ei ole mingeid tariife, mingeid kvoote. kõik on null. ja mingit, eh, mingeid eh, ühtseid tingimusi ei tagata. ei ole võimalik öelda, et tahate kontrollida oma piire ja Eh, peatada rännet ilma Euroopa Liidu kodanike huve kaitsmata. ei ole võimalik inimestele öelda või ei tohiks inimestele öelda, et eh, suur hulk raha säästetakse lahkumisega ja investeeritakse eh, see riiklikku tervishoiusüsteemi, kui juba on kohustused võetud Euroopa Liidu ees. peamine probleem on see, et kõik need kõik need illusioonid ei ole täidetavad. peaminister Boris Johnson võttis nüüd eh, omaks eh, selle, mida juba varasemalt öeldi, et piirikontrolle ei ole eh, Põhja-Iirimaal, Põhja-Iirimaa saab olema eeskirjade kehtestaja osaliselt, WTO reeglid endiselt kehtivad Põhja-Iirimaal ja ainus põhjus, miks see väljaastumisleping sai võimalikuks, oli see, et Ühendkuningriigi valitsus lõpuks leppis ja sellega ja tunnistas seda, et tehtud ja antud lubadused on sellised, mida ei ole lihtsalt võimalik täita seda aga tuleb arutada nüüd Ühendkuningriigis valimiskampaania ajal. meie seisukoht sellega seoses saab olla ainult selline, et ootame ära, kuidas kõik Ühendkuningriigis kujuneb ja vaatame, milline saab olema nende väljaastumise lepingu eelnõu. aitäh! kolleeg Korvet. aitäh! ma arvan, et mõlemal kolleegil oli õigus oma analüüsis. see kõik lihtsalt kinnitab, et tegu on väga keeruka protsessiga. Eh, hea juhataja, teie küsimus seoses ajakavaga, mis puudutab seda, et tuleks oodata ära Ühendkuningriigi valimiste tulemused, loomulikult see kõik sõltubki just nendest tulemustest. aga lühim võimalik eh, Ehm, tähtaeg. me loodame, et eh, või kõige kiiremini on võimalik hakata taaskord arutama, kui saavutatakse enamus parlamendis. jaanuaris aga hakatakse sellega alles tegelema Briti parlamendis eh, detsembris äh, kolmeteistkümnendani, neljateistkümnenda detsembrini toimub tõenäoliselt häälte lugemine, eh, siis tuleb oodata, kuni uued parlamendisaadikud eh, ametisse nimetatakse, peame ära kuulama kuninganna kõne ja nii edasi, nii et alles jõu, pärast jõulupuhkust hakkab parlament tegelikult tööle. ja isegi, kui see hüpotees, kuigi see on ebatõenäoline, on tõsi ja niimoodi läheb, et eh, saavutatakse enamus, on raske Eh, seda eelnõud uuesti eh, väga kiiresti läbi vaadata, selle peab minema alamkojast ülemkotta ja siis veel kord alamkotta Briti parlamendis. nii et eh, isegi sellisel juhul, kui kõik läheb hästi, ei pruugi nad jõuda kolmekümne esimeseks jaanuariks asjadega ühele poole. aga on võimalik ka see, et konservatiivid ei saavuta enamust parlamendis Ühendkuningriigis ja iga opositsioonipartei Pedro juba rääkis siin leiboristidest, aga iga opositsiooniline partei, eh, leiboristid, liberaaldemokraadid, rohelised, Šoti ja Iiri rahvuslased, kõik soovivad uut referendumit. see on õigustatud just nendel põhjustel, mille Pedro välja tõi tegelik olukord on nii eh, erinev sellest, eh, mida lubati, härra Farage'i täna siin ei ole, aga paljud tema kolleegid eh, pikad kolm ja pool aastat tagasi tegid selliseid täitmatuid, andsid täitmatuid lubadusi. Leiboristid, nagu Pedro ütles, tahaksid uuesti läbi rääkida väljaastumislepingu osas enne, kui nad referendumi korraldavad, selleks, et saada, saavutada selline leping, millega toodaks Ühendkuningriik lähemale Euroopa Liidule kui praeguse väljaastumislepingu kohaselt. ja see puudutab peamiselt tulevast raamistikku, poliitilist deklaratsiooni, see, et jäädaks tolliliitu, et eh, oldaks äh, kooskõlas eh, siseturuga, et ei kahjustataks kuidagi Suure Reede lepingut, et toimuks selline Brexit, mis on kahju, eh, vähem kahjustav või siis soovitakse jääda eh, Euroopa Liitu. selline lahendus, Euroopa Liitu jäämine oleks sellisel juhul veel võimalik. aga referendumi korraldamiseks oleks kindlasti vaja veel üht pikendust ja ma loodan, et meie head sõbrad ja härra Macron on sellest teadlikud, et veel ühte pikendust oleks vaja sellisel juhul. jah, see tähendaks seda, et üleminekuperioodi aeg väheneks, kui seda klauslit seal ei muudeta, aga see on seda väärt kuulisime seda, et äh, suur äh, osa Euroopa Liidu aega ja energiat äh, kulub sellele ja tõepoolest see on palju aega ja energiat võtnud, aga praegu ei pruugi see enam nii energiakulukas enam olla. see, need tegevused ei takista meie tööd Euroopa Liidus, isegi finantsraamistiku arutelud. Te ei tohiks äh, siin kõrvale kalduda oma tegevustest, andke meile võimalus omavahel asjad selgeks rääkida Ühendkuningriigis ja kui lojaalselt eh, koostööd ei järgne Boris Johnsonilt ja ta ei esita volinikukandidaati, siis on võimalik sellest ka mööda eh, saada. õiguslikult on võimalik Euroopa Liidul selliste olukordadega toime tulla, kui see on vajalik. nii et Ühendkuningriigile tasub anda aega, et nad jõuaksid demokraatlikult oma eh, sisemised eh, küsimused lahendada, mis tahes eh, lahenduseni jõutakse. ja tahaksin lõpuks vabandada, pean veel ühel koosolekul siinsamas hoones osaleme kuue minuti pärast algab see koosolek, nii et kahe minuti pärast pean lahkuma, vabandan. aitäh, härra Schulz. Thank you, Chair. Eh, suur aitäh, lugupeetud esimees, väga palju on juba ära öeldud eh, ja ma olen eh, nõus ka sellega. siin on palju kolleege, kes on rääkinud ja tegelikult peaksid arutelud esmajoones mitte siin otsast leidma, vaid Ühendkuningriigi siseselt ja loomulikult meil on äh, kaks olulist kuupäeva, kaheteistkümnes detsember, äh, see on päev, mida kõik äh, järgivad kulli, jälgivad kulli pilgul, et mis siis saama hakkab, ning selle koja erinevad fraktsioonid ka liiguvad eri suundades, toetades ühte või teist parteid Ühendkuningriigis, aga loomulikult on nendel kõikidel erakondadel ka suured väljakutsed ees, sõltumata sellest, milline on nende poliitiline suundumus eh, ja see väljakutse puudutabki siis Brexitut ja eh, teine oluline kuupäev on kolmekümne esimene jaanuar. ja nagu eh, laiendatud Brexiti töörühm ka arutas, on kodanike õiguste küsimus väga oluline ja ning tõesti, saja protsendi positiivne lahendus äh, kodanike õiguste tagamiseks peaks olema Euroopa Parlamendi jaoks peamiseks eesmärgiks. Äh, ja see puudutab äh, nii Briti Euroopas kui Euroopa kodanikke, kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikke Ühendkuningriigis, see on see, mida ma tahtsin välja tuua. teine teema, mis on oluline, sest me arutame Euroopa tulevikku ka varsti siin, on järgmine Äh, järgmisel kahel aastal jääb aset Euroopa tuleviku teemaline konverents ja ma arvan, et me peaksime need kaks teemat omavahel siduma. Äh, äh, kõik küsivad, et miks see Brexiti referendum läks nii, nagu ta läks. ja seda minu arvates mitte ainult illusioonide ja võltsuudiste tõttu, vaid ka seetõttu, et inimesed on olnud pettunud selles, kuidas Euroopa Liit oma poliitikaid ellu viib erinevates valdkondades ja kõik küsivad, kõik kodanikud küsivad, mida mina saan Euroopa Liidu kodanikuna ja Richard Jaa äh,, sa oled väga pessimistlik tuleviku osas, aga me peame siiski oma tööd alustama ja me peame iseendile küsimused esitama, me peame parandama Euroopa Liidu toimimist, Eh, institutsioonide toimimist, aga loomulikult ka tegelema nende poliitikate sisuga, millega me eh, tegelema. ja loomulikult kreeklased hindavad eh, Euroopa Liidu tegevusi teistmoodi kui sakslased, võttes arvesse seda, mida kreeklased on pidanud läbi elama kas kasinuspoliitikaga seonduvalt ja prantslased hindavad kõike näiteks põllumajanduspoliitika kontekstis erinevalt, näiteks võrreldes suhetes eestlastega, kui me räägime aga põllumajanduspoliitikast ja Mercosurist ja nii edasi. ehk siis äh, kõik need õppetunnid, mida me oleme kolme aasta jooksul Brexiti kontekstis saanud, on midagi, mida tuleb arvesse võtta ja meie peame erinevaid äh, arutelu aspekte omavahel põimides meeles pidama, kuidas oleks võimalik oma poliitikat demokraatlikumaks muuta ja äh, kuidas seeläbi Brexiti küsimuse seale lahenduseni jõuda, aitäh! suur aitäh, ühiskohtumise ajal me kuulsime äh, Kiefer-Hofstadti kõnet ka, ta tegi avasõnavõtu ja pärast pikka arutelu äh, seal ühiskohtumisel ja nüüd AFCO kohtumise arutelu äh, arvan ma, et äh, on väga oluline kuulata ära Kiefer Hofstadi järeldus sellest kõigest, kes on meie pressirühma juht. täna meil on olnud pikk arutelu Brexiti teemal, nii et Kii, palun, sõna on sul suur aitäh, ma võin väga lühidalt teha. ma usun, et põhimõtteliselt on kõik juba koordinaatorite ja teiste saadikute poolt ära öeldud. Äh, ma arvan, et ei ole väga produktiivne hakata siin äh, lahkama erinevaid stsenaariume, mis võivad aset leida pärast valimisi äh, ja seda meie rühm ka ei tee, keegi ei saagi enam aru, mis parasjagu toimub. ma olen alati öelnud, et kui Netflix peaks tegema mingi sarja poliitikast, siis jaa, meid ei löö miski. meie oleme siin võitmatud, võttes arvesse, mis praegu konkreetselt aset leiab. aga mida me oleme teinud? kolme asja esimene asi on see, et me oleme vaadanud hästi hoolikalt läbi uue lepingu äh, milleni on jõutud. ja meie järeldus oli selline, et mul äh, tegelikult oli kaks järeldust, kõigepealt see, et äh, jah, see lahkumisleping äh, on põhimõtteliselt koopia eelnevast sarnasest lepingust, ainsaks erandiks on siin see Põhja-Iirimaa küsimus ja see piiri vältimise teema. ja siin on leitud lahendus ja see lahendus oli tegelikult väga sarnane sellele, mille meie esmalt välja pakkusime läbirääkimiste faasis ehk siis jah, inimesed tegelikult äh, unustasid selle ära. Ähm, esimeses lahkumislepingus äh, oli üks territoorium, Põhja-Iirimaa ja äh, põhimanner ja meie leidsime, et Äh, parem on siiski äh, Iiri majandus ühtsena hoida, see oli esialgu ka meie ettepanek äh, ja nüüd on see põhimõtteliselt sarnasel kujul ka siia kokkuleppesse sisse toodud. ja meie teine hinnang selle uue lepinguga seonduvalt oli järgmine. me oleme veidi pettunud poliitilises deklaratsioonis, sellepärast et see on vähem ambitsioonikas kui selle eelmine versioon äh, Äh, jah, äh, siin on assotsiatsioonilepe äh, ja hulk erinevaid koostöövorme, mitte ainult majanduslikke, vaid ka poliitilisi, välispoliitilisi, innovatsiooni puudutavaid ja nii edasi. ma ei hakka siin kõiki eraldi välja tooma. mida on nüüd vähendatud FTA-ks Briti valitsuse palvel ja Äh, nüüd küsitakse, et kas võrdsed võimalused on tagatud, äh, jah, me oleme uues poliitilises deklaratsioonis seda kirjeldanud, öeldes, et CFTA on laiapõhjaline, äh, kui Ühendkuningriik äh, on nõus selliste võrdsete võimalustega, äh, aga FTA on väga kitsas, kui seda või neid võrdseid võimalusi ei taheta. Äh, siin inimesed ütlevad, et jaa, see FTA peaks olema väga-väga laiaulatuslik, jah, see kõik peakski olema, aga see sõltub Ühendkuningriigi poolest. mil määral on nad nõus regulatiivse ühtlustamisega sotsiaalstandardite, keskkonna, tööhõivestandardite ühtlustamisega, võttes arvesse seda, mis valitseb Euroopa Liidus. see on see, mis tekstis on äh, kui me räägime sellest poliitilise deklaratsiooni tekstist, see on muutunud nii-öelda kitsamaks, kui varasem sõnastus oli, aga äh, see tagab siiski selle, mis meie jaoks on kõige olulisem, nimelt et äh, sõltumata FTE reguleerimisalast sõltub see kõik sellest, kas ja mil määral Ühendkuningriigi pool on nõus standardite ja võrdsete võimaluste tagamistega, äh, äh, võttes arvesse seda, mis Euroopa Liidus on paika pandud ja ma ütlen härra Bourgeois seda, et jah, loomulikult on võimalus ka edasiliikumiseks. Õnneks poliitilises deklaratsioonis on äh, nii-öelda edasiarenemisklausel, mis tähendab seda, et tulevased suhted võivad edasi areneda ka muudes valdkondades, aga esimeses poliitilises deklaratsioonis me tõime nimekirja nendest erinevatest valdkondadest välja, seekord me seda ei tee. küll aga on siin klausel, mis ütleb, et on võimalik äh, koostööd teha ka äh, teistes valdkondades äh, kui ainult need, mis kuuluvad FTA alla, mis on siis välja toodud. kolmas asi noh, see eelnev äh, oli siis äh, meiepoolne hinnang uuele lahkumislepingule. see äh, pakub lahenduse Põhja-Iirimaa küsimusele, mis on äh, meile äh, aktsepteeritav äh,. ja see on see, mida me oleme tahtnud esimesest päevast alates, teiseks siis äh, äh poliitiline deklaratsioon ja tulevased suhted see annab meile tagatise selles osas, et äh, midagi äh, sellist ei saa toimuma, mis läheks vastuollu Euroopa Liidu huvidega, kui me FTA-d arutame ja võib-olla on isegi võimalik äh, teistes valdkondades koostööd teha. ja me püüame nüüd kasutada ära selle aja, mis meil on praeguse hetke ratifitseerimise vahele jäänud, sest te teate, et me äh, saame alustada ratifitseerimismenetlusega alles siis, kui britid on äh, valitsuse tasandil selle dokumendi ratifitseerinud, seda me äh, nõuame, aga me saame praeguse hetke, selle hetke vahelise aja ära kasutada selleks, et vaadata, milline on parlamendi jaoks peamine prioriteet ehk siis kodanike õigused ja selle teemaga me praegu tegelemegi. meil täna Äh, on olnud koosolek äh, AFCO, EMBL, Liibe, Põti äh, ja teiste komisjonidega, kes vastutavad kodanike õiguste eest ja ma leian, et see oli hea kohtumine, me tegime ka järeldused selle koosoleku raames, pannes paika asjad, mida me tahame Ühendkuningriigi poolt saavutada. me tahtsime tagada selle seeläbi, et lahkumislepingut äh, rakendatakse ellu korrektsel viisil, aga siin on juba teatud mureküsimusi, sellepärast et lahkumislepingu seadus eelnõus äh, äh, on probleeme selle ülevõtmisega Briti õigusesse. ma ei hakka siin kõiki probleeme välja tooma, aga koosolek üleüldiselt oli väga hea. Äh, ma sain härra Battonilt Brexiti parteist kirja mõni hetk tagasi. ma arvan, et üldiselt oli tegemist hea kohtumisega. toon ühe näite ka eh, selle kohta, kui oluline see oli. <clears throat> enne kui meie selle dokumendi ratifitseerime, siis näiteks eh, sõltuv seeriaasutus, eh, sellega seonduv küsimus, meie oleme tahtnud sellist asutust lahkumisleppes, aga nüüd selles seadusdokumendis me näeme, et see ei ole tegelikult sõltumatu, sellepärast et äh, inimeste ametisse nimetamine sellesse organisse sõltub äh, siseministeeriumist äh, ja ma küll ei usu, et see nüüd väga sõltumatu on. ja see tähendab seda, et me peame mõistma Äh, me peame panema oma uued Briti kolleegid uues valitsuses mõistma seda, et seda tuleb teha õigesti ja korrektselt, selleks et äh, tagada tõesti selle sõltumatu seireasutuse sõltumatus, see on ainult üks asi sellest nimekirjast, äh, mille, mis, mis probleemid meie seal seisavad. me peame nüüd selle vahepealse aja ära kasutama ja see tähendab ka seda, et me peame äh, Äh, oleme valmis parlamendina ütlema, et jah, te tahate, et me selle kõik äh, ratifitseerime, aga neid ja neid probleemid tuleb enne seda lahendada. ja täna pärastlõunal meie koostasimegi nimekirja nendest äh, probleemsetest punktidest, mis tuleb ära lahendada. ja me oleme saanud komisjonide nõusoleku selleks nimekirjaks, nendeks punktidest, mis seal on mida tuleb siis Ühendkuningriigi vastaspoolega mm, enne lahendada, kui me ratifitseerida saame. ja nüüd kolmas teema see puudutab tulevikku. ja härra Freund juba ka ütles äh, üht-teist selle kohta. ma ei usu, et me ühe aasta jooksul suudame kokkuleppele jõuda äh, milleski, mis tavapäraselt võtab aega kaheksa, üheksa, kümme aastat. ma usun, et äh, koos ühiselt saame mm, me siin tegelikult kinnitada neid kartusi, et ühe, ühe aastaga ei ole see nii väga lihtne, Kanada puhul läks üheksa aastat vaja, et tulemust saavutada. Äh, FTA Suurbritanniaga on veelgi keerulisem kaubandus on olulisem meie ja Ühendkuningriigi vahel kui Kanada puhul see oli ja see oli minu lühike ülevaade sellest kõigest. Äh, Londonist on uudiseid Ühendkuningriigi parlament äh, teavitab meid uue volinikukandidaadi nimest, aga ei ole täpselt selge, millal. no sel nädalal toimuvad kuulamised, ülehomme on äh, komisjoni esimeeste konverents. kas on veel küsimusi Kihvu Hofstadile? ja kui te soovite küsimusi esitada, siis palun. ma arvan, et siin on küsimus, aga see küsimus, mis puudutab seda, et me oleme nüüd avanud selle lahkumislepingu. Äh, äh, te olete öelnud varasemalt, et teie uuesti ei ava seda, aga seda nüüd on tehtud. Äh, sel hetkel, kui proua May palus teist backstopi, siis Eh, on kogu aeg öeldud, et esimene backstop on kättesaadav eh, endiselt, kui te tahate selle juurde tagasi pöörduda, siis see on võimalik. ja nüüd Boris Johnson haaras sellest kinni, jah, loomulikult eh, on üks asi, mis on muutunud. Backstop pidi tagama seda, et tagatud oleks ühtne Iiri majandus ja, ja turg ja et ei oleks jäika piiri ja nüüd põhimõtteliselt ei ole tegemist ju millegi uuega, aga see põhines sellele, mida meie välja pakkusime, aga äh, see on nüüd äh, lahendus, mis on juba toimiv ja see on väga oluline, see ei ole enam backstopi vormis, aga toimiv lahendus juba. ja Gi ei äh, vastanud ühele asjale, sellele, mida ütles Daniel Freund seoses sellega, et üleminekuperiood on väga lühikeseks nüüd muutunud, eriti kui me räägime artikkel viiskümmend pikendamisest, aga Ühendkuningriik saab kaks korda paluda üheaastast äh, pikendust äh, üleminekuperioodi jaoks. Äh, see on juba selles lakumislepingus kirjas ja väga keeruline on öelda, et see saab keerulisem olema, et seda puhul oli seitse aastat meil vaja läbi rääkida. teiste riikidega samas me oleme neid läbirääkimisi pidanud nullist üles ehitama, aga siinkohal, kui me räägime Ühendkuningriigist, me äh, lihtsalt tegeleme sellega, et äh, oma suhete ulatust äh, ja ala vähendada. me peame olema väga ranged, aga Ühendkuningriigi jaoks võib see kõik olla väga keeruline. kas on veel sõnasoovijaid? Gi, kas sa soovid midagi öelda selle kõige kohta? Gi, soovid sa midagi öelda? ei? <laughs> Thank you very much, Guy. suur aitäh, Guy, selle äh, ettekande eest, suur aitäh ka selle väga olulise kohtumise korraldamise eest täna. ma usun, et äh, tegelikult on väga oluline, et kõikide komisjonidega oleks meil avatud arutelu äh, ja mitte ainult meie ja Brexiti juhtrühma vahel suur,. suur-suur aitäh tehtud töö eest. Brexiti juhtrühma juhina me peame tegema kõik koostööd lähinädalatel ja seda siis enne, kui Ühendkuningriik lõpliku otsuse langetab. suur aitäh, sellega oleme selle päevakorrapunkti käsitlemisega ühele poole jõudnud. liigume nüüd edasi äh, milleks on meie viimane päevakorrapunkt ja see puudutab äh, Euroopa tuleviku teemalist konverentsi ja Euroopa Parlamendi rolli selles. Äh, meil on esimene arvamuste vahetus juba toimunud. Äh, ootame, kuniks meie külalised on saalist lahkunud ja siis jätkame. suur aitäh meie külalistele äh, nagu ma ütlesin, siis esimene arvamuste vahetus äh, Euroopa tuleviku konverentsi osas leidis meil aset kahekümne viiendal septembril. suur enamus äh, saadikutest ütlesid, et Euroopa Parlament peaks mängima väga olulist rolli ja komisjon peaks esmajoones omalt poolt andma olulise panuse sellesse. ja äh, ja seda siis äh, vastavalt sellele, mida AFCO komisjon on eelmise äh, ametiaja jooksul ära teinud. väga oluline on äh, kaasata aktiivselt ka kodanikud ja kodanikuühiskond. lisaks sellele rahvusparlamendid, parlamendid on juba saatnud meile taotlusi osaleda sellel konverentsil ja loomulikult tuleb vaadata, milline on selle konverentsi koosseis ja väga oluline on Äh, tagada võimalikult lai osavõtt, sellepärast et äh, me kõik tegeleme ju kodanikuõiguste kaitsega. ja suur enamus äh, oli selle poolt, et kaasata ka rahvusparlamendid ja parlamendil peaks olema ka seadusloomuline algatusõigus ja me oleme sellest täna hommikul ka rääkinud. Mm, me ütlesime ka, et nõukogu äh, roll on väga oluline, artikkel seitse menetlus, äh, kvalifitseeritud häälteenamusega seonduv, äh, spitsenkandidaadi teema, piiriülesed nimekirjad ja läbipaistvusregistrid on, on kõige olulisemad teemad, mida tahetakse arutada selle menetluse raames. me täna hommikul osade teemadega ka tegelesime, kui me rääkisime oma tööprogrammist ja äh, Äh, siin tehti, äh, äh, siin räägiti ka vajalikest reformidest, sotsiaalpoliitikast ja, ja muust sarnasest. paljud nõudsid ka, et väga oluline on Äh, tahab tegeleda äh, aluslepingute muutmise küsimusega. kuueteistkümnendal oktoobril esimeste konverentsi otsustas luua töörühm äh, selleks, et valmistada ette selle Euroopa tulevikku puudutava konverentsi struktuur. tegemist on töörühmaga, äh, mille ülesandeks oleks tagada meie roll selles konverentsis, aga ka selle konverentsi struktuur, see on kõik väga oluline, sellepärast et meie, kes me oleme kodaniku esind-, kodanike esindajad, peame olema peamised äh, kodanike häälekandjad. Mm, selles töörühmas äh, on AFCO komisjoni esindaja ja erinevate fraktsioonide esindajad äh, ja loomulikult parlamendi president härra Sassooli, Rahvapartei nimel Paolo Rangel, sotsiaaldemokraatide fraktsioonist Gabriele Bischoff, uueneb Euroopa fraktsioonist Guy Verhofstadt, Rohelistest Daniel Freund, ID fraktsioonist Gunnar Günther Beke, ECR fraktsioonist Zranislav Krasnodõbjevski ja kuue fraktsioonist Helmut Scholz ja me arutasime täna hommikul koordinaatoritega seda küsimust, kes Afgat peaks esindama ja eh, otsustasime mm, selle teema edasi lükata ja ma pean ka ütlema, et äh, paljud esindajad esindavad seda komisjoni ka. Äh, kohtumise ajal tõstatasin ma ka probleemi, mis on seotud äh, sellega, et meil on vaja teksti, mille parlament heaks kiidab, mis oleks AFCO töö tulemus ja me oleme valmis juba kirjutama kirja presidendile, me otsustasime koordinaatoritega täna eh, kirjutada presidendile kiri, eh, ütlemaks, et AFCO tuleb välja omapoolse tekstiga. Eh, Gi, kui ma ei eksi, siis äh, seda taheti jaanuaris-veebruaris teha äh, või vabandust, hääletada äh,. tegelikult oleks parem seda teha aasta lõpus, kui meil on piisavalt aega, et see ette valmistada äh, ja oluline on konverentsist ka järeldusi teha, aga meil on vaja dokumendi, kus, dokumenti, kus meie paneme paika pealkirjad äh, teemade kohta, mida tuleb arutada, me täna hommikul rääkisime sellest kõigest koordinaatoritega Äh, siin toodi lauale erinevaid argumente, aga ma usun, et me peame tegutsema selliselt, et äh, AFCO oleks äh, nähtaval kohal ja mängiks juhtrolli teksti koostamises. ma kirjutan kirja Sassoolile sellel teemal ja väga oluline on selle teemaga tegeleda, aga kuna enamik töörühma liikmetest kuuluvad ka AFCO-sse, ja keegi ei olnud vastu sellele, et AFCO koostab põhiteksti, mida siis täiskogul hääletatakse ja seetõttu ma arvangi, et me peaksimegi edasi liikuma ja annan sellest ka Sassoolile teada kirja teel. ja siis me peame hakkama tööle ja siis me peame paika panema mm, kalendri, kuidas tööd teha või mille alusel tööd teha ja siis me jõuame lõpuks koopini ja loomulikult on vaja palju tööd veel ära teha selleks, et koordinaatorid suudaksid veenda erinevaid fraktsioone äh, Äh, aga samas äh, enamik selle uue töörühma liikmetest, äh, kes erinevatest fraktsioonidest nimetati, on nagunii AFCO liikmed, siis ma arvan, et veel suuri probleeme sellega ei tule. ma usun, et täna me peame alustama arutelu ka selle konverentsi üle, mis puudutab Euroopa tulevikku mm, vaatamaks, millised on siis meie peamised suunad, kus me tööd tahame teha. kõigepealt nüüd saab sõna või saavad sõna AFCO esindajad, kes on töörühmas ning pärast koordinaatorid ja siis teised kõik, kes soovivad. ja siis äh, kuulame äh, ära kolleegid sellises järjekorras, nagu ma just ütlesin. nii, kes meil kohal on? Pereira, Verhofstadt ei siiski Freund ja Verhofstadt mm, ja Schulz. Bischoff of course. jaa, Bischoff ja, ja loomulikult tema ka. We start with, with the first vice president. alustame siis esimese aseesimehega, palun. Thank you very much, Mr President and.... aitäh. ja ma arvan, et eh, hea, et ma esimesena sõna saan. paraku olen ma ainus naine selles töörühmas, kui me töötame äh, Euroopa tuleviku nimel, siis peame seda silmas pidama. aga see oli ainult selline lühike märkus. ma arvan, et tegu on suurepärase võimalusega parlamendi jaoks, et me saaksime võtta olukorra oma kätesse ja öelda, et tõepoolest arutasime äsja Brexiti teemal siin. olukord on selline, et Euroopa Liit peab näitama, et ta on võimeline edasi liikuma eh, sellest ummikseisust. Eh, meil on võimalik eh, protsessid taaskäivitada ja leida ühtne visioon meie tuleviku jaoks ja ma arvan, et see töörühm on selline. töörühma esimesel koosolekul räägiti juba, et kõik on nõus, et see on vajalik ja parlamendil peaks olema selles protsessis juhtiv osa see tähendab aga ka seda, et peame väga kiiresti tööd tegema, seda me ka teeme töörühmas. ja peame esitama ettepaneku metoodika kohta ja parlamendi rolli kohta esimeste konverentsi detsembri koosolekuks. ma arvan, et eh, mis puudutab neid esimesi arutelusid, mis on toimunud, mõned arengud on juba toimunud ma arvan, et on teemasid, mille osas me oleme nõus, võib-olla mõned ei ole sellega nõus, aga eh, on valdkondi, kus me peame teisiti eh, jätkama, peame leidma kodanike ja kodanikuühiskonna kaasamiseks eh, metoodikaid ja õppisime eelmisest konverentsist, et ei ole võimalik Äh, esitada ettepanekuid äh, ja paluda siis kodanikelt jah või ei vastuseid. eelmine kord see väga hästi ei toiminud ja väga hästi ei toimiks see ka praegu. selleks, et kodanikud oleksid tõepoolest kaasatud ja kodanikuühiskond oleks äh, kaasatud, on nende osa väga, nende tähtsus kesksel kohal me peame minema sinna, kus inimesed elavad, seega ei korralda me arutelusid mitte ainult Brüsselis ja pealinnades, vaid eh, liikmesriikides ka kohalikul ja piirkondlikul tasandil. peame mõtlema ka selle peale, kuidas tagada, et tegu oleks väga kaasava lähenemisega. peame tagama, et kõik kodanikud saaksid eh, osaleda, mitte ainult sellised Euroopa Liidu entusiastid peame tegema kindlaks, kus tahetakse, kus on vaja eh, muuta aluslepinguid ja ma arvan, et üks peamisi punkte on eh, tagada, et Euroopa Liit on taaskord võimeline eh, tegutsema. praegu olukord selline tihtipeale ei ole. arutasime juba paari küsimust, mis saavad olema väga olulised ja jätkame nendega aruteludel kodanike ja kodanikuühiskonnaga. väga selge peab olema see, et teeme koostööd ka liikmesriikide parlamendi liikmetega ja nemad teevad koostööd Euroopa Parlamendiga, et ettepanekutega välja tulla, aga see on ainult minu, eh, minu Eh, arvamus, minu lähenemisviis, et me peame leidma ka võimalused, kus eh, aluslepinguid on vajalik muuta. Eh, meil on mitmeid AFCO eksperte, kuulsin just sellest resolutsioonist esimest korda, mida mainiti ja minu jaoks on väga oluline, et meil ei oleks dubleerivaid või paralleelseid protsesse. peame tagama, et me teeme koostööd ja teeme tööd nii, et head ettepanekud esitatakse väga kiiresti me saame aru, et komisjon esitab oma ettepanekud detsembris ja ka ülemkogu oma järeldustes mingid ettepanekud teeb, nii et kui me tahame juhtida eh, seda protsessi, siis peame väga kiiresti tegutsema, aitäh. suur tänu. Ki, palun. First of all, I, I don't think that we. aitäh. esiteks, ma arvan, me ei pea siin eh, sõdima selle resolutsiooni üle see, et aasta lõpuks esitatakse resolutsioon ja täiskogu väljendas oma positiivset suhtumist selle konverentsi korraldamisesse, see tundub ilmselge. mille üle arutelu toimub, arutelu toimub selle üle, et on mõned, kes leiavad, et tuleks oodata töörühma Eh, tulemused ära, enne kui täiskogul on võimalik midagi konverentsi kohta öelda. töörühm peaks leidma mingisuguse meetodi, lähenemisviisi ja täiskogul siis eh, peaks arutelu samuti toimuma. miks mitte mõlemal seda arutada? ma arvan, et eh, et eh, ülemkogu mingil juhul ei toeta sajaprotsendiliselt meie ettepanekuid, võib-olla nad tõesti muudavad oma meelt ja on väga positiivselt meelestatud, aga tavaliselt see nii ei lähe, tavaliselt eh, me peame läbirääkimisi pidama nendega. toon teile ühe näite. kui konverents korraldatakse, eh, siis ja mingisugune juhatus paika pannakse, siis ma arvan, et ülemkogu tahab siin kaasa rääkida, mitu inimest igast institutsioonist saadetakse, kolm, viis või eh, kuidas valitakse selle kogu juhataja. ma ei tea, aga kindlasti on neil selle kohta oma arvamus. ütlesin seda ka härra Sassoolile isiklikult, me ei tohiks siin suurt eksistentsiaalset arutelu korraldada selle üle, kas resolutsioon tuleks vastu võtta või mitte. miks mitte selline väga üldsõnaline, mõnelõiguline resolutsioon vastu võtta, kus toetatakse, kus toetatakse konverentsi korraldamist. ma ei tea, kuidas inglise keeles seda väga hästi öelda, meil on hollandi keeles hea väljend selle kohta panime kokku ajakava, viis koosolekut eh, veel toimuvad, eh, üks koosolek on juba toimunud, viis on siis veel eh, korraldada. tegu on ajutise töörühmaga, kuna detsembris esitame oma tulemused esimeeste konverentsile. ja siis loodetavasti esimeeste konverents sellega jätkab, leiab hea lahenduse ja siis on võimalik kogu protsessiga edasi liikuda. siis ma arvan, et Euroopa Parlament peaks taotlema selle konverentsi juhtimist, arutleme Euroopa Liidu tuleviku üle ikkagi. me ei tohiks eh, liiga pikalt venitada sellega. me ei taha, et komisjon ja ülemkogu võib-olla siin juhi koha sisse võtaksid, nii et eh, peame kiirelt tegutsema viis erinevat plokki on seal komisjon, ülemkogu parlament, kodanikud ja kodanikuühiskond. peame korraldama, milline on kõige parem formaat, peame selle üle otsuse vastu võtma, kuidas me seda protsessi näeme, kuidas me selle kõik korraldame. ja siis riiklike parlamentide koha peal on meil küll üks küsimärk veel, mulle väga meeldivad riiklikud parlamendid, olen isegi olnud seal saadik aga kui äh, formaat on selline, et riiklikud äh, parlamendid võtavad kogu selle protsessi üle, nagu me oleme natuke juba varem näinud sarnastel üritustel, siis äh, tuleb seda silmas pidada me peame leidma sellise viisi neid kaasata, et nad ei võtaks seda protsessi täiesti üle, nad ütlevad, et nemad on siis kodanike esindajad, kodanike hääle esindajad, riiklikku demokraatiat esindavad nad eh, siis enda sõnul. nii et peame otsustama, kuidas seal toimida ja olema ettevaatlikud. ma arvan, et peame koostööd tegema nendega, aga kui te kutsute kohe kõik riiklikud parlamendid kohale, siis võib juhtuda, et äh, me tegelikult äh, blokeerime kogu tegevuse juba algusest peale, nii et peame leidma sellise äh, nutika viisi nendega koostööd teha. see on kindlasti vajalik. aga tulevastel nädalatel peame seda kindlasti silmas, aitäh. personally I totally agree with you on the aitäh, olen täiesti nõus ajakava osas. peame hääletama, mina arvan, enne selle aasta lõppu. kui hääletus toimub hiljem, siis ma arvan, on keeruline Euroopa Parlamendi ettepanekuid läbi suruda või neid esitada. me peame vähemalt meie peamised punktid eh, siin esitama ma arvan, et peame kohe hakkama tööd tegema oma ettepaneku kallal. Freund, palun. Of... ma arvan, et äh, tänane arutelude järjekord on väga sümboolne ja loodan, et äh, alates nüüdsest võime Euroopa tuleviku arutelu ähm, esimeseks panna, äh, sest see on tähtsam kui Brexitist mul, kui rääkida rääkides resolutsioonist ja töögrupist, need kaks ettepanekut on väga täiendavad vastastikku, nad keskenduvad arutelu erinevatele aspektidele ning ma arvan, et äh, see on oluline, et äh, parlament äh, annaks üldised suunised, pakume oma toetust ning samuti ka oma ruumid konverentsi toimumiseks vähemalt osaliselt äh, meie ruumides ning samal ajal töögrupis äh, pakume äh, detaile, töömeetodeid ning muud. arvan, et need kaks menetlust ei välista teineteist, kuid oluline oleks, et et täiskogu langetaks äh, otsuse, sest see on kõige tugevam mandaat, mille Euroopa Parlament saab anda ning äh, seda palju rohkem kui mingi esimeste konverentsi paber. nii et arvan, et pea, et oma positsiooni tugevdada võrreldes teiste institutsioonidega on äh, täiskogu hääletus väga oluline, mis puudutab konverentsi ennast, siis kõige olulisem element on see, et me lubame muutuda me ei saa lihtsalt äh, kuula-, pidada dialoo-, dialoogi kodanikega ja kuulame, mida inimesed ootavad Euroopa Liidult, vaid saadame algusest peale selge signaali eh, selle konverentsi eh, pidamine toob kaasa eh, muudatused aluslepingutes eh, ning arvan, et on oluline kõigi jaoks, kes konverentsil osalevad, et tegelikult tulemused on olemas, see on kõige suurem pühendumus sellele protsessile, mida saame eh, endast anda ja kui midagi ei toimu, siis ei huvita see protsess mitte kedagi. Gavi Bishop eh, juba mainis eh, eelneva protsessi tagajärgi ning järeldused äh, on lihtsad, peame olema võimalikult kaasavad ning kõik institutsioonid, eh, kes suudavad eh, tulemusi leida, ka ratifitseerida leppemuutused, eh, parem oleks loomulikult nad algusest peale kaasata ning võib-olla võime seda arutada ka Kiiver Hofstadiga, kui liikmesriikidega parlamendid äh, Äh, saavad ratifitseerida leppe muudatused, äh, siis äh, ähm, see üldiselt ei anna suurt lootust sellele, et me saame midagi ratifitseerida konverentsi lõpu, lõppedes. ja mis puudutab nüüd mitmekesisust, siis kodanike poole pealt rääkides, see peab ka esindama eurooplasi sooliselt, ealiselt, geograafiliselt ma arvan, et äh, see peab äh, näitama Euroopa mitmekesisust. Äh, nagu Iirimaal on need kodanikuassambleed, arvame, et peame seda jälgima, peame mõtlema, kuidas sellist protsessi saaks peegeldada Euroopa tasandil ja lõpetuseks äh, Eh, mida me hakkame arutama sellel konverentsil, selleks et eh, jõuda eurooplasteni kõikjal, et see arutelu oleks võimalikult laiapõhjaline, siis eh, peame loomulikult vastu astuma ka paljudele vastuoludele, peaksime kasutama juhust, et, et vabasta, et taaskäivitada mitmed arutelud, mille osas me ei ole jõudnud tulemusteni, kas ühehäälne hääletus, otsustus äh, nõukogus või eelarve, kuidas peaks Euroopa eelarve toimima, kuidas Euroopa toi-, demokraatia peaks toimima, millised äh, on Euroopa Liidu põhiväärtused ning Iirimaa näide näitab, et äh, väga vastuolulised arutelud äh, Eh, nagu näiteks abort, saavad selliste kodanike assambleede abil eh, väga häid tulemusi. kui suudame seda ka Euroopa tasandil kajastada, siis ma oleks selle üle väga õnnelik. aitäh, järgmisena saab sõna härra Šolts. aitäh väga palju on juba räägitud äh, sellest, mida me ootame, aga keegi pole öelnud täpselt, mis see konverents äh, võiks ja peaks olema. seega ma tahaks rõhutada mõtet, et AFCO äh, komisjon peaks valmistama ette oma resolutsiooni, et öelda, et Euroopa Parlament toetab sellist konverentsi, mis tõepoolest tegeleb Euroopa Liidu kaasajastamisega toetudes senistele kogemustele. et meil on tõesti positiivsed signaalid, et see e, on e, et Euroopa on valmis oma poliitikat muutma ning vastma oma kodanike ootustele. see on oluline nii töögrupile kui kogu komisjonile et kaasatus peab olema garanteeritud. kui me ei suuda seda olla nii parlamendis kui mujal, siis äh, kodanike esindused, äh, liikumised ja nii edasi. Euroopa Parlament äh, Euroopa Parlament peab endale võtma liidrirolli sellel konverentsil, kuid äh, peame sellega sisuliselt äh, tegelema ning äh, me ei pea mõtlema tingimata põhiseaduslikest ja institutsionaalsetest reformidest. meil on veel aega seitse, kümme aastat, et eh, ÜRO eesmärke täita, mis see kliimamuutus tähendab, kuidas Euroopa Liit muudab oma poliitikat, et paremini tegutseda järgmised kümme aastat, nii palju meil on aega. seega ma arvan, et peaksime sellest eh, punktist alustama ja mõtlema siis, kuidas me saaks eh, tulevikus äh, välja töötada konkreetsed siduvad äh, kohustused, äh, et oma eesmärke täita ning äh, peaksime mõtlema sellele, kuidas organiseerida selline konverents, millel oleks ka tulemusi. me peame loomulikult, ei saa seda üksi teha, peame loomulikult kaasama liikmesriigid ja parlamendid, ma ei taha öelda, et nad peaks selle üle võtma aga me peame nad kaasama Euroopa poliitikate väljatöötamisel. peame endiselt toetama Euroopa eh, eh, süsteemi eh, ning peame kaasama loomulikult kõik riikliku tasandi tegutsejad, sest nemad peavad osalema Euroopa ümberkujundamisel. tuleb kaasata ka need, kes on Euroopa Äh, suhtes äh, kriitilised, peame alati neid kaasama oma töösse, vastasel korral me ainult dikteerime ühte äh, nägemust Euroopast ja see tähendab seda, et me peame oma töögrupi ümber kujundama sisuliselt öö, uute vahendite ja võimalustega aga muidu olen ma kuulnud siin väga palju sellest, mida ma toetan. ja nüüd äh, koordinaatorid, Anuta. ma tahtsin ühe küsimuse tõstatada, mis võib-olla ei ole üldse mitte eriti tähtis, aga esimest korda mõtleme siis sellise Euroopa tuleviku konverentsi peale, vaid äh, Äh, vaid kestaks äh, pikalt, äh, kodanikel oleks oma kohtumised ja arutelud on pikemad. ma mõtleks, et kas Euroopa Liit ei peaks mõtlema alalise Euroopa, Euroopa tulevikukonverentsi loomise peale. ma ei mõtle mingisugust administratiivselt koormavat Äh, äh, koda, vaid sellist, kus toimuks äh, pidevad jätkuvad arutelud, kus, mis oleks platvorm ka kokkulepete leidmisel, sest poliitilistes parteistel on alati erinevaid arvamusi, nii et kas ei oleks hea võimalus, kui me nüüd teame metodoloogiat ja kõike muud, et me looks Euroopa konverentsi Euroopa tuleviku osas, mis oleks siis osa Euroopa ülesehistusest Agora, kus inimesed saaks arutelusid pidada, kus sidusrühmad saaks arutleda ning mõelda sellise lahenduse peale ja mitte kaotada nende jõupingutuste äh, äh, tulemusi, et sellest saaks kaheaastane konverents. see oleks minu ettepanek. aitäh, Danuta. idee, ECR kõigepealt saavad sõna kolleegid ja siis saavad sõna koordinaatorid. Bourgeois, nagu ma ütlesin täna hommikul, ma olen täiesti nõus sellega, kuidas te seda ettepanekut menetlete. ma ei unustanud. kõigepealt saavad töögrupi liikmed sõna, siis saavad sõna koordinaatorid kui esindajad poleks siin, annaksime sõna juba koordinaatoritele. ma liiga palju Rinuule sõna ei anna, sest kui te soovite oh.. kujutage ette, et Renew äh, rääkis ühel häälel ja me kuulasime juba Guy Verhofstadti ära suur aitäh, et mulle sõna andsite. nagu ma ütlesin, olen täiesti nõus menetlusega. tegite täna ettepaneku, et saadate ka kirja. nagu mõned kolleegid siin juba ütlesid, on oluline, et AFCO komisjon oleks liidri rollis, et Euroopa Parlament osaleks selles olulises menetluses, mis puudutab konverentsi ennast, siis ma tahaks pöörata teie tähelepanu eh, sellele, kes seda konverentsi juhatab. mina toetan samuti pluralistlikku esindatust, eh, et, eh, et meil oleks see konverents võimalikult mitmekesine. ja ma olen üsnagi skeptiline kodanikuühiskonna ja kodanike osas, et Äh, et nemad mingisuguse toetusbaasi loeks. kuidas äh, me saaks midagi teha selleks, et, äh, et, et vabaühendused suudavad esindada poolt miljardit kodanikku Euroopa Liidus, kodanike esindatuse kohta samamoodi kuidas see kõik toimub, kas see on nagu mingi loterii, me ei tea, keda nad esindavad. nii et ma olen väga skeptiline ainuke, ainukesed institutsioonid, kellel on mandaat, on loomulikult äh, parlamendid ja ma soovin neid kaasata sellesse protsessi. tulles äh, nüüd äh, asepresidendi juurde, siis peaksime mõtlema, kas see on vajalik või mitte, siingi peaksime Euroopa rahva häält ära kuulama, minu kodumaal ei ole võimalik Äh, äh, lihtsalt valimistel äh, põhiseadust muuta. mõnes riigis on olemas referendum, kuid demokraatliku toetuse osas on vaja rääkida Euroopa kodanikega. nii et meil on väga palju siin asju, millest rääkida. temaatika tuleb välja töötada samuti konverentsi koosseis, kuidas äh, kodanikuühiskond oleks e-, esindatud ning lõpetuseks, kui jõuame järeldusteni äh, demokraatliku menetluse osas, siis kuidas sellele kasutada. ning hakkame nüüd äh, sõna andma fraktsioonide esindajatele. kõigepealt saab sõna Äh, asepresident McGuinness. suur aitäh, juhataja. Äh, siin on e eelnevaid äh, kogemusi on mainitud, see ei olnud täiuslik, kuid see oli siiski kogemus, see tegeles aga väga spetsiifiliste küsimustega ning kõik, mitte kõik, mida nad välja töötasid, jõudis rakendusse. kuid loomulikult võib sellele toetuda tulevase uute ideede saamiseks. arvan, et konverents on väga hea mõte, aga rakendamine on väga keeruline. arvan, et peame eelkõige kuulamisega, peame tegelema äh, alt üles meetodi väljatöötamisega, mitte ülevalt alla. ning äh, ma tahtsin öelda ka seda, et asepresidendina ma tegelen kontaktiga liikmesriikide parlamentidega ning pidevalt on äh, pinged Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel ning võib-olla peaksime proovima selle, sellega, sellest jagu saada. arvan, et üks probleemidest on äh, aja küsimus, äh, et kedagi ära kuulata. isegi kui liikmesriikide parlamentide liikmed tulevad siin meid külastama, meil ei ole kellelgi aega et nendega lakkamatult tegeleda. kuid meile äh, äh, võib tunduda näiteks, et Euroopa Parlamendil on liialt palju võimu, me peame valmistama arutelusid ette ning arvan, et nende, nende korvpidamisel ei ole ka mingisugust, äh, selles ei ole midagi halba me peaksime mõtlema ka selle peale, kuidas meedia Äh, kajastab seda, kuid äh, arvan, et äh, neid ei tule, neid teemasid ei pea tingimata kõik ette välja töötama. kuid samas ei saa ka täiesti suvaliselt lubada sellel areneda. kui mina olen kodanik, siis <coughs> ma ei mõtle esimese asjana, mm, siis ma ei mõtle esimese asjana lepingute muutumise peale Eh, sest küsimus on eurooplaste jaoks veel see, et mis olukord on näiteks globaalsel tasandil, näiteks immigratsioon. ma arvan, et eh, oleks hea, kui toimuks eraldi arutelu immigratsiooni teemal. kui me räägime eh, selle küsimuse ulatusest globaalselt, ma arvan, et neid küsimusi on võimalik arendada. kuidas me neid ära kuulame, mm, kuidas me nad välja valime see on äh, juba eraldi küsimus, kuid ma kardan, et alguses me oleme väga äh, äh, entusiasmi täis, aga hiljem me enam tähelepanu ei pööra sellele küsimusele. ma tean, et Iirimaal oli samuti Euroopa Foorum, mis oli väga kõrgetasandiline. ma vaatan oma märkmed läbi ja võib-olla neid jagan, neid võib-olla peaksime rääkima ka liikmesriikide parlamentide kaasamisest. arvan, et väga tihti liikmesriikide kolleegid on väga kriitilised Euroopa Liidu suhtes, sest sellega eh, saab palju eh, odavat populaarsust, aga kui eh, oleks võimalik kuidagi, kui oleks võimalik kuidagi seda olukorda muuta, oleks see väga hea ning äh, ma tahtsin ühtlasi öelda, et varem või hiljem peame pöörduma ka väikeste äh, kogukondade poole ning äh, sõltumata sellest, kas see toimub väikeste või suurte poolt, on oluline nende jaoks, kes jäävad võimukeskustest kaugele. see näitaks, et me kuulame oma rahvast, see on sümboolse tähtsusega. isegi võib-olla tehnoloogia peaks meil aitama seda teha. suur aitäh. suur aitäh, et saame selle teema juurde tagasi tulla. arvan, et nagu te ütlesite ja ka Verhofstadt ütles seda, oluline on, et parlamendi seisukohad resolutsiooniga, see oleks loomulikult ideaalne, sest loomulikult äh, on olemas töögrupp, parlamendi töögrupp kuid äh, mis puudutab siis selle töö tehtud järeldusi, siis äh, kohe, kui need võetakse vastu esimeste konverentsi poolt, on ametlikud parlamendi seisukohad. kuid äh, kui me soovime äh, oma seisukohad selgeks teha teiste institutsioonide, komisjoni, nõukogu äh, osas, siis arvan, et resolutsioon äh, täiskogus on kõige parem võimalus ning meil on vedanud, kuna enamus äh, töögrupi liikmed on ka AFCO liikmed, siis võime garanteerida, et äh, on sidusus AFCO töö ning töögrupi tegevuse vahele, et töögrupi töö sulatatakse resolutsiooni sisse ja see saadetakse täiskogule. mida ma, ma saan selles resolutsioonis öelda kahte asja. võttes arvesse, milline on selle konverentsi töö metodoloogia ja ka poliitilised seisukohad iga üks meist teab, et me oleme pärit erinevatest liikmesriikidest, aga oleks hea, kui meil oleks miinimum hulk päevi, kus me saaksime tegeleda selle äh, konverentsi tutvustamisega. meil on vaja esitada mitmesuguseid poliitilisi ideid. Äh, ja et need ei äh, tohiks lihtsalt sinisest taevast alla sadada. meil on Bresso raport, Verhofstadti raport äh, ning äh, Need on kõik oluline osa sellest arutelust, sest loomulikult konverents peab äh, keskenduma teemadele, mis äh, on enne esile tõstetud, tippkandidaat, parlamendi kaasatus, äh, eelarve, kuid peame ka veel kaugemale minema. peame mõtlema ka võimalike muutuste, lepingumuutuste peale. selles osas äh, ma tean, et mõned kolleegid on mures, et kuidas me võime lõpetada. mõned äh, kõik kardavad, et kui hakkame aluslepinguid muutma, siis meie tulemuseks on halvemad lepingud kui need, mis meil praegu on, seda ei, äh, see on muidugi legitiimne mure, kuid äh, see ei tähenda, et peaksime konverentsi temaatikat piirama. Äh, ei piira ka see, võib-olla me peaksime lihtsalt mingisugused konverentsi mandaadile teatud piirangud sätestama, räägime Euroopa tulevikust, aga kuid samas äh, nõudes, et äh, agiid äh, austatakse samuti poliitilist ja sotsiaalset integratsiooni. vastasel korral võime tekita, avada ukse sellistele nähtustele, mis meile ei meeldi. ja siis veel üks viimane kommentaar kodanike rolli kohta ma äh, mul on tunne, et kui me räägime kodanike eest, siis me unustame ära, et meie esindame siin kodanikke, ma saan aru. sotsiaalpartneritel on tähtis roll, kodanikuühiskonnal samuti. ma ei tea, mis see tähendab, et me hiljem niimoodi suvaliselt valitud kodanised tänav, kodanikud tänavalt öö, äh, tirime siia, et nendega rääkida Euroopa tulevikust. aga olen avatud eh, ideede ärakuulamisele. et kaasata kodanikud Eh, sest ähm, seda peaks olema ometi lihtne mõista meie komisjoni liikmete jaoks. Äh, kui see äh, nii-öelda kodanike komponent ka tuleb, siis on vaja et need inimesed, äh, kes siis, ma ei tea, kuidas nad valitakse, valivad nad ennast ise või see on minu jaoks äh, väga meistatuslik. kuid neid äh, peaks vähemalt kuidagi koolitama, enne kui konverentsile tulevad, ei saa lihtsalt äh, kohale tuua inimesi, kes ei tea mitte tuhkagi Euroopa institutsioonidest. Öelda, et ähm, rääkige institutsioonidest või sellest, millist äh, poliitikat välja töötada. kui soovime seda komponenti, siis peame tegutsema tõsiselt äh, ja ei pea asja juhuslikult tegema. Jüra. suur aitäh, härra juhataja, ma arvan, et äh, nii olulises küsimuses, äh, kui seda on Euroopa tulevik. Äh, kui küsimuses on Euroopa ellujäämine, ei ole äh, juttu Euroopa Liidust praegusel kujul, vaid sellisel kujul, nagu me seda soovime jätta tulevastele põlvkondadele see Eh, oleks eh, siis, eh, samas ei saa mõelda, et me oleme siis nagu mingi õnnesaarekene praeguses maailmas. kui sellest sõltub kõik, siis me ei tohi loomulikult peame tõsiselt mõtlema. kõik leiavad, et kodanikud, kodanikuühiskonnad, ametiühingud on lahutamatu osa demokraatiast. ja me peame oma institutsioonidest välja astuma mitte selleks, et eh, lahti öelda sellest, kes me oleme, ehk siis kodanike esindajad me peame olema selle üle uhked, nagu peame olema uhked ka selle üle, et oleme selle komisjoni liikmed ning meie oleme see komisjon, kes mõtleb Euroopa Parlamendis institutsionaalsete küsimuste peale. meil ei ole vaja seda rolli teistele jätta, meil aga on vaja ära kuulata kodanike ühiskonda, ära kuulata äh, kodanikke, peame äh, seda tegema äh, konverentsil, mis on tõeline, midagi tõeliselt uut, meil on juba tehtud institutsionaalsel tasandil teha ära äh, palju tööd ning äh, äh, mingil hetkel peame andma kodanikele ja kodanikuühiskonnale võrdse võimaluse meiega koostööd teha. Nad võivad otsustada prioriteete meiega sellel konverentsil, mis nende meelest on Euroopale olulised ning seda me peame tegema. praegusel hetkel on oluline meie rolli tugevdada institutsioonides ning äh, välja pakkuda reforme, ka referendumeid, kui vaja, kuid selleni me pole veel jõudnud. kui aga, kui me räägime kodanikele õiguse hääletada, siis me äh, kaotame oma äh, pädevused ei anname neile lihtsalt võimalused, et neid võetakse kuulda selles osas, mis on nende prioriteedid. näiteks räägiti siin proua van der Laien, et prioriteete, kes ütlevad, et me sooviks, et ta sooviks, et enne kahe tuhande kahekümnenda aasta juunit oleks eh, meil arutelu spitsenkandidaadi ja, ja riigiüleste nimekirjade kohta. kuid es eh, see on kodanike jaoks prioriteetne. Euroopa vajakajäämiste osas, kas seda paluvad äh, meil ametiühingud Euroopa toimimise kohta, kas ettevõtted paluvad äh, meilt seda, ausalt öeldes ma ei tea sellest midagi ja äh, me tõepoolest, et me teeks tööd edasi selles osas, mis meile oluline on ja et me arutaks seda konverentsil, aga võib-olla peaksime kuulama ära äh, ka teisi ettepanekuid teistel teemadel ja võib-olla need teemad aitavad meil reformida, võib-olla näiteks ül-, üks häälsuse ärakaotamine on küsimus, mis läheb kodanikele korda. ma tean, et see on oluline paljude ettevõtjate ja ametiühingute eh, esindajate jaoks, nii et eh, Dominik, ma saan täielikult eh, aru sellest, mis sa ütled, me ei pea loobuma enda äh, tegelikust näost, kuid äh, olgem uhked selle üle, et me oleme eurooplaste esindajad, see ei tähenda aga, et me peaksime äh, endasse sulguma, ma tean, et sa seda ka ei arva, vabandust, et ma nii pikalt räägin, et praegusel hetkel on suur arusaamatus selles osas, mis see konverents on, meie eesmärke on, et meie seadused oleks tulevikus paremad, sest praegusel hetkel on äh, toimunud kriis ja äh, seda ütles äh, ka kolleeg Šölts. me peame vaatama tulevikku ning kui liikmesriikide Eh, parlamentid ja eh, ka, eh, keda me soovime kaasata, kui räägime, räägitakse progressiivsete prantslaste kaasamist. kui me asendame Euroopa Parlamendi saadikuid liikmesriikide parlamentide saadikutega, siis ma ütleksin, et peaksime eh, meeles pidama seda, et me oleme täpselt samamoodi rahvaesinejad eh, kui liikmesriikide parlamendide esindajad, kaasata neid jah, eh, kuid panna nad otsustama Euroopa tuleviku üle, siis see on ei. nii et peale selle liikmesriigid on juba esindatud nõukogus. ühel või teisel hetkel peame peame äh, suutma keskenduda olulisematele küsimustele. ma tean, et te olete sellega nõus, ma toetan seda, mida te alguses ütlesite, kuid ma äh, tahaksin öelda neile, kes ei ole AFCO liikmed, me peame tegutsema kiiresti, sest Euroopa Parlament on see, kes äh, peab olema algatusvõimeline, muidu komisjon on see, kes komisjon ütleb, et me eh, peame mõtlema ja tegema. ükskord peaks Euroopa Parlament saaks algatuse enda kätte ja ütleks, meie soovime, näeme seda asja nii ja meie soovime eh, seda nii teha, kuidas teie soovite ja peame algatuse enda kätte haarama enne, kui äh, aasta lõpeb ja uus komisjon tööle hakkab. Äh, vabandust, et ma selle juurde tagasi tulen, aga kordan seda siiski. arvan, et äh, meie parlamendi demokraatlik legitiimsus sõltub sellest, et me oma reegleid täidame, sõltumata sellest, kes äh, selles töötavad selles töögrupis, mul ei ole nendega mingeid probleeme, kuid ma räägin legitiimsusest, reeglitest kinnipidamisest ja see tähendab seda, et meie komisjoni respekteeritakse ja meie oleme need, kes tegelevad institutsionaalsete küsimustega ning täiskogu ja Euroopa Parlament tegelevad üldiste suunistega. nii et äh, ärgem üritame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 suur aitäh, ma usun, et kõik need keerukad struktuurid, äh, millel on laiapõhjalised pädevused, peaksid äh, edasi arenema ja kui nad arenevad, siis äh, no, on võimalik kohanduda ka muutuvate tingimustega. kui nad aga edasi ei arene, siis jäävad nad äh, tahaplaanile. ÜRO kus tähistatakse varsti seitsmekümnendat aastapäeva, ei ole suutnud ref-, reforme läbi viia, kui me räägime oma, tema esmaülesandest ehk siis ülemise rahu tagamisest ja seetõttu on ta oma oluli-, oma olulisust kaotanud Euroopa Nõukogu, mis Strasbourgis meie naabriks on, ei ole samuti suutnud end reformida viimase tosina aasta jooksul ja äh, on ka tahaplaanile jäämas, oma tähtsust kaotamas ning Euroopa Liit näeb praegu teistsugune välja kui kakskümmend viis aastat tagasi, kui Euroopa Nõukogu oli veel ääretult oluline äh, ja minu jaoks on ilmselge, et muutuvas maailmas ka Euroopa Liit peaks arvestama nende muutustega ja kohanduma nendega mina äh, sain äh, sõna ka eelnevate koosolekute ajal, kus äh, seda teemat arutati ja ma usun, nagu ka teised siin eelkõnelejatest, et arutelud peaksid olema võimalikult laiapõhjalised, me peaksime kaasama ka kodanikud. asjaolu, et Euroopa Liit muutub järjest huvitavamaks inimeste jaoks, sai kinnitus poolteist aastat tagasi. me näeme järjest rohkem Euroopa vastasust, aga samas me näeme ka, et reageerivad ka need, kes pooldavad integratsiooni ja rohkem kui varem on nad otsustanud valimistel osaleda. ja seetõttu äh, meie arutelud peaksid olema suunatud kahe eesmärgi täitmiseks. kõigepealt äh, see peaks saatma välja signaale konverentsi liikmetele ja ma ei hakka siin rääkima sellest, äh, milliseid osalejaid meil peaks olema, kõigepealt me peaksime ära kuulama selle, mida eurooplased tahaksid üleüldse selleks, et Euroopa Liitu parandada. esimene lause Ameerika põhiseaduses äh, ütleb, et tuleb muutuda täiuslikumaks ja ka Euroopa Liit tuleb muuta täiuslikumaks, me peame vastama küsimusele, kuidas oma liit paremaks, täiuslikumaks muuta, see on oluline. ja me peame selleks ära kuulama oma kodanikud, aga teisest selline laiapõhjaline arutelu oleks kasulik ka kodanike endi jaoks, see aitaks neil mõista, millised probleemid meie kõigi ees on praegusel hetkel on äh, olukord veidi paradoksaalne. meil toimuvad maailma eri piirkondades revolutsioonid, majanduslikud revolutsioonid, tehnorevolutsioonid ning kümne aasta pärast on maailm hoopis teistsugune võrreldes sellega, kui ta on praegu. ja inimesed ei tea seda, sest et massimeedias räägitakse hoopis millestki muust ja seetõttu oleks selleteemalised arutelud Euroopas väga olulised. kas riiklikud parlamendid tuleks kaasata? kogu austuse juures ma pean ütlema, et mina usun, et kui sellise konverentsi tulemuseks mm, on äh, muudatused aluslepingutes, mm, siis riiklikud parlamendid äh, saavad hiljem oma ülesandeid täita, aga praeguses faasis äh, Mm, tuleks ära kuulata loomulikult ähm, rahvusparlamendid, jah, loomulikult, aga äh, Nad ei tohiks mängida aruteludes kaasotsustaja rolli ja nüüd lõpetuseks Euroopa Parlamendi roll. Äh, mina leian, et Euroopa Parlament peaks olema algataja ja juhi rollis. kogu austuse juures Euroopa Komisjoni vastu leian ma, et Euroopa Komisjon ei peaks sellist rolli kandma. komisjonil on teistsugused ülesanded ja eh, uus komisjoni president toetab selle konverentsi mõtet, ideed, aga komisjoni ülesanne ei ole seda organiseerida. kui me räägime aluslepingute muutmisest, siis jah, nõukogu eh, võiks selle algatusega välja tulla äh, aga mm, meil on väga eriline poliitiline mandaat, mille on meile andnud äh, meie mm, valijad, me peame olema nende nimel aktiivsed, neid esindama ja ma olen nõus härra Verhofstadtiga, parlamendi poliitiline resolutsioon selle teemaga seonduvalt tuleks võrdlemisi kiiresti vastu võtta, aga me ei peaks seal arutama metoodikat äh, väga üksikasjalikult, seda, kuidas see konverents toimima hakkab ja nii edasi ja nii edasi, selle kõigega saame hiljem tegeleda aga kui me tahame Euroopa välist arutelu, eh, siis Euroopa kodanikud eh, peaksid sellest varakult teadlikud olema, inimesed peaksid sellest teadma juba eelnevalt. me peaksime selle osas ettevalmistust tegema ka seeläbi, et me tõstame inimeste teadlikkust selles osas, et mida me arutama hakkame ja kui eh, kõikehõlmavalt me seda teeme, Mm, alalise dialoogi mehhanismi Euroopa institutsioonide ja kodanike vahel, sellest rääkis Danuta Hübner, võib-olla tuleks seda kaaluda, aga seda tingimusel, et äh, aeg-ajalt äh, iga ametiaja jooksul äh, teeme sellest omad järeldused, aga meil toimub see konverents kahe aasta jooksul ja ma arvan, et see on piisavalt pikk periood, suur aitäh, Peeter, palun! aitäh! ma teen väga lühidalt, sest et ma tean, et äh, aeg mm, liigub väga, või kell liigub väga kiiresti. kolm asja minu poolt. kõigepealt see, et väga oluline on see, et me paneme paika selle suuna, kuhu me tahame liikuda, milline äh, on meie nägemus Euroopa tulevikust. Äh, meie seisavad erinevad väljakutsed kui Euroopa Liit loodi, siis me pidime tegelema toiduga varustatusega ja sõja tagajärgedega, nüüd me oleme üles ehitanud ka ühtse turgu, me ei ole veel sellega lõpule jõudnud, aga me oleme palju ära teinud, aga nüüd meil on uued väljakutsed natsionalismi tõus, äh, mm, natsionalistid tahavad äh, Euroopat äh, lõhki rebida, see kõik võib meid kahjustada suurel määral, aga me peame olema ka väga ettevaatlikud, et me ei otsustaks ette ära arutelude tulemused. me saame selle arutelu korraldada, aga me ei tohiks enne või ennetavalt otsustada, mis saama hakkab või, või äh, mida me otsustame, sest et see äh, tähendab läbikukkumist. siin küsiti Mm, et miks me räägime sellest äh, hiljem äh, pre-, kui Brexitist, äh, Brexit annab meile õppetunde, millest me peame õppima, samal ajal kui Euroopa andis Euroopa rahvastele kodakondsuse, siis kirjutati ka artikkel viiskümmend, kus ignoreeriti kodanikke. seal anti ohjad valitsuste kätesse jälle siin ei ole nõuet äh, konsulteerida ähm, kodanikega, meil oli äh, vigane referendum, kus ei olnud mingeid instruktsioone liikmesriikidele konsulteerida kodanikega. ja need on need õppetunnid, mida me peame äh, arvesse võtma. kolmandaks, ma ei usu või ma ei suuda uskuda, et ainult üks naine on meil töörühmas, ta ei saa Äh, siin rääkida äh, sellest, et me, me hakkame Euroopa tuleviku teemasid arutama ja laiapõhjalist arutelu pidama, samal ajal äh, kui meil ei ole soolist tasakaalu selles töörühmas, mm, see näeb kodanikele kindlasti väga eba õiglane, et naisi seal ei ole piisavalt. miks me siis oleme tegutsenud selliselt, et me jääme kodanike silmis rumalasse olukorda, me räägime põhiseadusreformist, institutsionaalsest reformist, aga endiselt oleme me vanade praktikate kammitsas, me ei saa niimoodi ju äh, meil on vaja äh, tasakaalustatud paneeli, sest et vastasel korral me kukume kodanike silmis läbi. kolleeg Traksani, palun.

kui ma olin kahe tuhandendal aastal siin saadik ja härra Verhofstadt oli peaminister, tema juba siis ütles, et on vaja rääkida Euroopa tulevikust, see toimus Lakenis. keskendusime erinevatele teemadele, mida tuleb analüüsida, mida mitte aga kokkuvõttes oli see läbikukkumine kahe tuhande kolmandal, kahekümne tuhande neljandal aastal oli tohutu ambitsioon ja siis toimusid Hollandis ja Prantsusmaal äh, referendumid äh, ja siis hakkas Euroopa kahte lehte vajuma idasse ja läände. see tähendab ka seda, et peab olema realist, mida me soovime saavutada. ma tahaks pöörata tähelepanu sellele, et peame olema konkreetsed, sest muidu vajub kogu teema laiali. tuleb valida. kas äh, me peame rääkima riigiülestest nimekirjadest, spitsenkandidaadist või teistest äh, küsimustest, mis meie kodanikke väga äh, huvitavad. kui me räägime Euroopa suveräänsusest, siis mida see tähendab? mida sellest, mida see tähendab, mille, mida me sellest aru saa-, kuidas me sellest aru saame? immigratsioon, majandus, konkurents. et ühesõnaga, siin on väga palju teemasid. kui me hakkame rääkima spitsenkandidaatidest või nimekirjaülestest nimekirjadest, siis äh, toimub arutelu riikide vahel. ning ma kardan, et, et juhtub nii, et eh, selle asemel, et, eh, et liikmesriigid hakkavad omavahel vaidlema ja erimeelsused veelgi kasvavad. seega me peame olema väga ettevaatlikud. ma ei taha öelda, et institutsioonidest küsimustest sa ei saa rääkida, aga peame olema realistid. ma tean, et on on riike, kus ollakse väga riigiüleste nimekirjade vastu, nii et äh, peame olema väga-väga ettevaatlikud ja kui me räägime sellest, mis toimub Euroopa Liidust väljaspool, mida arvavad teised Euroopa Liidust? on väga palju eh, eksperte, kes võivad olla kasulikud meie arutelus nii et kui räägime liikmesriikide parlamentidega, siis peab äh, olukorda kontrolli all hoidma, peame hindama seda, kus me oleme. kui me hakkame äh, asju väga üles puhuma, siis lõpuks ootab meid ees läbi kukkumine. So I think we should... Uh, kolleeg äh, kantsler. ma arvan, et me peame äh, määrama ära, mis äh, tähendab äh, see, et me oleksime edukad. eduka, edukas konverents tähendab seda, et meil on piisav osalus ja seda me peame saavutama. ma olen nõus, et me peame kaasama rahvusparlamendid, aga teised, kes peaksid olema kaasatud sellesse protsessi. aga lisaks on ka tehniline töörühm, mis paneb paika selle protsessi, mis võimaldaks sellise mõistliku osaluse. ja mina arvan, et kõigepealt tuleb äh, mõista seda, et ühest küljest meil on nii-öelda organ, mis on konverents või, või mis iganes selle nimi on, meil on ka võib-olla täiskogu, äh, mis peaks olema siis see peamine otsustusorgan ning lisaks sellele on veel arutelude protsess, mis äh, mingil viisil annab nagu ideid või, või, või, või mõtteid sellele kesksele organis-, organile ja siis võib-olla on ka regionaalsed kohaliku tasandi konverentsid, kus saab osaleda näiteks ka digitaalselt, kes kõik annavad nii-öelda mõtteainet sellele keskorganile ja kui me räägime konverentsist, siis äh, ma arvan, et me peaksime seda joont järgima. kui nüüd mõelda selle konverentsi struktuuri peale, sellest rääkis ka proua Bishop, äh, me tahame teha seda uudsel viisil ja mina leian, et sellisel juhul see organ peab olema alt üles lähenemisega üles ehitatud, nagu siin on ka öeldud. see tähendab seda, et see organ või täiskogu peaks koosnema erinevatest ühiskonnasammastest, näiteks mina lisaksin ka linnapead ühe võimaliku sambana sinna, aga selge on see, et see täiskogu peaks äh, olema kõige äh, olulisem otsust vastutusorgan selles äh, protsessis äh, ja siis äh, erinevad institutsioonid saaksid panustada ja aitaksid seda protsessi nii-öelda lihtsustada ja sujuvamaks muuta, aga me ei peaks seda pahupidi pöörama me ei saaks lihtsalt kuidagi tagatoatehingutega seda asja lahendada peaks olema mingi nõukogu, mis abistaks seda peamist organit ähm, tema töös ja ma arvan, et see on väga oluline ja me peame tagama võimalikult suure demokraatia ja mõistliku osaluse määra. ja see tähendab ka seda, et me ei saa ette kirjutada ennatlikult ka teemasid, siin on öeldud, et jah, me peame täiskogule juba praegu ütlema, mida arutama tuleb hakata. ma arvan, et kui me tahame tõsiselt seda kõike võtta, siis tehniline töörühm peaks tõesti keskenduma konverentsi töö tehnilistele aspektidele Äh, aga mitte mingil juhul äh, ei tohiks nad hakata ette kirjutama seda, millest kodaniku, millest kodanikud tohivad rääkida. ehk siis äh, kokkuvõttes tahaksin öelda, et kui me tahame äh, muutusi näha, siis me peame konverentsi ülesehituse käigus mõtlema, mida tähendab mõõdekas osalus ja siis äh, me saaksime öelda, et jah, pärast seda Brexiti kriisi, kriisi üle kogu Euroopa äh, on äh, leidnud aset muudatused, aga nüüd me oleme tulnud taas kokku ja otsustanud, et meil toimub avatud arutelu, mis hõlmab väga palju erinevaid sidusrühmi inimesi äh, ilma ette paika pandud tulemusteta, aitäh. Paolo Rangel, palun. Thank you, Cher, so. suur aitäh mina tahaksin omalt poolt rõhutada seda, mida kolleeg just ütles ja mida ka äh, Catherine Berder ütles, ma olen mures natukene olnud, sellepärast et mitteametlikud dokumendid on siin juba ringi olnud ja need on juba põhimõtteliselt konverentsi järeldused enne seda, kui äh, konverents aset on üldse leidnudki, see puudutas spitsenkandidaati ja äh, piiriüleseid nimekirju. no tõesti, kui me tahame korraldada Euroopa tuleviku teemalise konverentsi, kus kõik sidusrühmad, rahvusparlamendid, kodanikud on kaasatud ja eriti just kodanikud ja kodanikuühiskond mm, saaksid mängida suurt rolli, siis loomulikult me ei saa pakkuda välja mingeid ennatlikke järeldusi, me ei saa ka mingeid konkreetseid kuupäeva välja äh, käia, et juuniks kaks tuhat kakskümmend peab meil olema midagi konkreetset ähm, me ei peaks tervet või äh, kogu päevakorda paika panema, aga me saaksime ikkagi mingid teemad ette anda ja need kaks teemat, mida siin mainiti, on minu jaoks olulised ja loomulikult ma olen valmis arutama nendel teemadel, äh, lähtudes nii-öelda puhtalt lehelt, ma olen avatud erinevatele lahendustele, kui nad on tasakaalustatud. aga probleem seisneb siin selles, et meil on vaja klauslit, mis annaks konverentsile võimaluse lisada päevakorrale või tegevuskavale uusi punkte ja see ja võimaldaks meil konverentsile jätta otsustusõiguse kodanikele, osalejate jätta otsustusõiguse uusi teemasid sisse tuua ja ma pean ka ütlema, et ma olen täielikult nõus äh, sellega, et AFCO on pädev äh, komisjon, see lihtsalt nii on, see ei ole mingi kokkuleppeline küsimus, aga äh, siinkohal ma ei saa olla täiesti nõus Pascal Duraniga, sellepärast et see on tegelikult teema, mis puudutab kogu parlamenti. kui me hakkame arutama mingisuguseid Euroopa Liidu prioriteete, Kaitseliitu näiteks või keskkonnapoliitika teemasid, siis see puudutab kogu parlamenti ja mitte ainult AFCO komisjoni. näiteks kujutage ette, et äh, me tahame panna paika demograafiat puudutava ühtse poliitika. ja tegemist on ühtse uue poli-, uue ühtse poliitikaga, see ei ole mingi institutsionaalne küsimus, äh, ehk siis meil peab olema tasakaal meiepoolset sekkumise või, või, või äh, teemade valiku ja üldisema lähenemise vahel. viimane märkus minu poolt nüüd. me peame olema ka väga-väga ettevaatlikud. kui me räägime äh, kodanike ja kodanikuühiskonna esindatusest, sellepärast et äh, me peame mõtlema, kuidas seda teha. jah, üks asi on osalus, jah, ma usun, et digivahenditega on seda või, lihtne korraldada, aga e, selleks, et kodanikkonna esindajad sinna kaasata, siis me peame mõtlema, kuidas seda teha. see ei ole üldsegi mitte nii lihtne, see saab olema kindlasti keerulisem. ja nüüd tõesti e, päris viimane kommentaar minu poolt, Catherine ja sooline e, tasakaal mis puudutab töörühma, siis ma arvan, et see ei ole seda väärt. miks? sellepärast, et see on tehniline teema. kui nüüd vaadata seda töörühma, siis äh, näiteks meil on neli Saksa äh, saadikut, nad on enamuses, miks? siin ei ole ka liikmesriigi põhist tasakaalu ja nüüd sooline võrdõiguslikkus või, või, või tasakaal ei ole nii tähtis siinkohal minu arvates. Äh, konverentsi nõukogu osaluskonverentsil äh, kodanike esindatus, jah, need valdkonnad peaksid äh, olema sellised, kus on sooline võrdsus tagatud, aga selle töörühma puhul ma seda niimoodi taga ei ajaks sest et see eh, inimeste valik siia on veidi juhuslik. no ma lihtsalt toon võrdluseks jah, selle sakslaste enamuse näite siinkohal. see, seda ei ole eelnevalt eh, paika pandud kuidagi, see lihtsalt juhtus nii ja see tegelikult ei ole kahjulik, see ei tee kellelegi kahju äh, fraktsioonid lihtsalt määrasid niimoodi esindaja, et teie fraktsioon oleks võinud ju naise määrata, aga nüüd on meil Verhofstadt siin. noh, saate aru küll <laughs> me peame olema mõistlikud. praegusel, praeguses olukorras äh, me räägime ajutisest tehnilisest töörühmast ja ma arvan, et me peaksime lihtsalt ähm, arukalt käituma ja noh, ühesõnaga, see oli minu poole märkus. The conclusions via Portugal, Silvia Pereira. härra Pereira, aitäh, härra esimees kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, selle arutelu eesmärgiks on valmistada ette seda resolutsiooni millega me peaksime Afgana välja tulema äh, ja mille me täiskogule peaksime esitama ja mille me loodetavasti saaksime ka enne aasta lõppu heaks kiita. aga mina tahaksin öelda, et äh, esimeste konverentsi otsus äh, luua töörühm on hea otsus sest see võimaldab kõik komisjonid kaasata ja tegelikult on erinevaid komisjone, mis peaksid olema kaasatud aruteludesse, kui me räägime Euroopa tuleviku konverentsist. ja siis need on siis erinevad komisjonid, kes tahaksid omalt poolt panustada äh, sellesse päevakorda ja mul on väga hea meel näha seda, et parlamendi president ise ka äh, juhib seda töörühma. teiseks ma arvan, et see resolutsioon, mille me vastu võtame, on selline, et selle esimeseks eesmärgiks on kaitsta Euroopa Parlamendi rolli Euroopa tulevikukonverentsil ja seda me ei tohiks äh, iseenesestmõistetavana võtta, sellepärast et teistel institutsioonidel on oma nägemused sellest, kuidas seda konverentsi tuleks organiseerida. ja seetõttu ja ma arvan, et resolutsioon ongi oluline lisaks sellele töörühma poolt tehtavale tööle. Äh, Euroopa Parlamendi täiskogu äh, peab kaitsma parlamendi juhtrolli selle konverentsi organiseerimisel teiseks, me peaksime kasutama seda resolutsiooni selleks, et panustada konverentsi metoodika valikusse. ja ma arvan, et me peaksime olema jõulised kaitsmaks äh, kodanikuühiskonna kaasamismehhanisme ilma neid segadusse ajamata ja ilma e, neid segi ajamata institutsioonidega, kellel on demokraatlik legitiimsus, üks asi on jah, osalus, teine asi on selle e, segi ajamine uue organiga, e, kus kõik on nii-öelda segi omavahel ja legitiimsus satub siis küsimärgi alla aga jah, osalus on oluline, aga protsessi lõpus äh, on siiski institutsioonid, kes peavad langetama otsuseid vastavalt sellele, mida kodanikud ja kodanikuühiskonnad on äh, välja käinud. jah, me saame resolutsiooni kasutada ka selleks, et öelda midagi ka äh, päevakorra kohta. aga ma arvan, et see pigem puudutab meie visiooni milline on meie visioon Euroopa tuleviku kontekstis, äh, milline on meie visioon konverentsi kontekstis ja see ei tähenda seda, et me peaksime panema paika, millised ettepanekud tuleks teha ja loomulikult me ei tohiks ette paika panna selle konverentsi tulemust. Mm. ja, ja seda sõltumata sellest, kas aluslepingute läbivaatamine toimub või mitte. niisiis mina arvan, et äh, kui meil on äh, silme ees demokraatlikum Euroopa visioon, siis me peame ütlema, et äh, see on või peaks olema üks arutelu teemadest ja siis loomulikult me saame teha konkreetseid ettepanekuid ka, näiteks spitsenkandidaadi teemaga seonduvalt aga praegusel hetkel resolutsioonis äh, ei ole vaja paika panna, milliseid ettepanekuid äh, arutama hakatakse, me tahame demokraatlikumat ja tõhusamat Euroopat, vähem bürokraatiat näha, me tahame õiglasemat äh, Euroopat. tahame õitsvamat Euroopat, turvalisemat Euroopat, jätkusuutlikumat Euroopat. Need on need teemad, mis näitaksid kodanikele, et me tõesti tahame sellist konverentsi, Äh, mis äh, tegeleks nende muredega ja see olekski resolutsiooni eesmärk. ning siis fraktsioonid, komisjonid saavad ise otsustada, milliseid üksikasjalikke ettepanekuid äh, tuleks ähm, teha selleks, et neid eesmärke saavutada, aitäh! jah, tõesti, mõtteid on väga palju selles osas, kuidas me saaksime osaleda ja äh, järgmisel kohtumisel kõik komisjoni liikmed saavad ka äh, sellega tegeleda. selge on see, et meie kindlasti teeme tõsist tööd selleks, et äh, AFCO tekst äh, hääletatakse täiskogul ähm, enne selle aasta lõppu ja võetakse seal ka vastu, see ei ole lihtne kindlasti, sellepärast et me peame fraktsiooni juhte survestama ja kui me tahame seda eesmärgi saavutama, saavutada, me peame rääkima erinevate fraktsioonide juhtidega Äh, esimeste konverentsil ja me peame tõesti kõigi esimestega äh, rääkima, kuna me peame oma huve kaitsma. Te ju teate fraktsiooni esimehi, no ja praegusel juhul on väga oluline äh, see teema ja ma usun, et tegelikult nemad ka mõistavad, kui oluline meie komisjon on selleks, et Euroopa Parlamendi osalus selles konverentsis oleks äh, oluline äh, Eh, ja konverents leiab aset ka Euroopa Parlamendis ja ma arvan, et me peame tegema ühistööd selle kõige saavutamiseks. nii, suur aitäh selle arutelu eest. mis eh, puudutab eh, kolmanda septembri protokolli heakskiitmist, siis kui vastuväiteid ei ole, on see heaks kiidetud. nii, suur aitäh teile kohale tulemast, kohtume järgmisel korral.